Colleagues, if I could reconvene the meeting, please. kolleegid, alustame uuesti oma koosolekuga, palun. kõigepealt juhataja teadaanded koordinaatorite otsuste kohta. koordinaatorite kohtumine toimus eile. kõigepealt võeti päevakorra projekt vastu, siis me arutasime läbirääkimiste mandaati TNT kohta raportööride Komotsakuse ja Tuki juuresolekul. koordinaatorite otsus on soovitada, et komisjon teeks otsuse enamushääletusega avada mitteametlikud läbirääkimised nõukoguga ja mandaat äh, transpordikomisjonis vastu võetud raporti vormis ja meeskond koosneb äh, esimehest raportööridest, variraportööridest. tegeliku otsuse me teeme selle kohta hääletamissessiooni ajal. lennujaama pakett raportöör Sassada juuresolekul otsustati korraldada kohtumine raportööride ja variraportööride vahel nii transpordi kui ka tööhõivekomisjonis nii kiiresti kui võimalik ning äh, lennujaamade müra ja lennuaegade kohta jätta pakett, nii nagu on, kui me saame maapealse teeninduse kohta kokkuleppe, siis me tuleme ja vaatame seda uuesti. raportööride määramise osas oli määrusse ettepanek, et tsiviillennunduse kohta Rahvapartei esitab selle jaoks raportööri. samuti mereseadmete direktiiv üheksakümmend kuus, üheksakümmend kaheksa tühistamine, keegi ei olnud sellest huvitatud, nii et see läheb siis esimehele. arvamused, nõukogu määrus, millega muudetakse määrust üheksa, üheksa, neli, artiklit üheksakümmend kaks, üheksakümmend kolm rakendamiseks aluslepingus äh, teatud horisontaalne riigiabi ja määrus kolmteist seitsekümmend avalike transporditeenuste kohta raudteel ja maanteel. see on riigiabi küsimus transpordis ähm,. majanduskomisjon tunneb selle pärast muret põhikomisjonina. koordinaatorid otsustasid kohaldada reeglit viiskümmend, esimees on raportöör aga see on sellele vaatamata oluline. teiseks on teatis ühtse turu tugevdamise eh, kohta eh, reisisõidukite eh, maksutõkete kaotamine, samuti Euroopa Liidu määruse kohaldamine ja bensiini ja diislikütuse äh, kvaliteediraport ja lõpuks äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta valimised ja äh, regionaalse integratsiooni toetamine Maagrebi piirkonnas ja komisjoni töödokument Euroopa Liidu avalike kulutuste kvaliteet koordinaatorid kaalusid äh, lennundusjulgeolekut ja eriti see raport, mis puudutab Concordi äh, õnnetust ja ohutustingimusi seoses äh, kütusetasemega ja nii edasi odavlennufirmade puhul leiti, et äh, kutsume EASA esindaja tulevasele komisjoni kohtumisele seda äh, arutama ja samuti finantskriisi võimalikud tagajärjed lennuohutusele Euroopa Liidus. IMCO algatus järgmiseks uus Euroopa tarbijapoliitika tegevuskava. otsustati saata kiri IMCO esimehele, kaks tuhat kolmteist kalender, muudetud kalender kiideti heaks, nagu te mäletate, muudeti seda tulenevalt vajadusest lisada oktoobrisse äh, teine Strasbourgi nädal selleks, aga kattus aga ühega meie komisjoni nädalaga, nii et me pidime selle äh, ära muutma ja te ilmselt saate täpsemalt kõik dokumentidest näha. komitoloogia koordinaatorid märkisid, et äh, Eikal ja Laaksi sisetähtajad on aegunud, vastuväiteid ei ole olnud, äh, turismistatistika tähtaeg kolmkümmend üks jaanuar aga seni ei ole ühtegi ametlikku ettepanekut lennuaegade piiramise kohta tehtud. koordinaatorid leidsid, et äh, me peaksime selles küsimuses korraldama kuulamise. parlamendil ei ole praegu seisukohta, sest me ei ole saanud komisjonilt ametlikku seisukohta ja mis puudutab lennuaega, see toimub niikuinii komitoloogia menetluse kaudu, meie midagi muuta ei saa, me saame ainult öelda jah või ei. muude küsimuste all Flameenia intsident ja esimees vastab härra Kallase kirjale, milles palutakse täpsustavat äh, infot ja igalainete puhul parlamendi eelmise nädala arutelu otsuse valguses koordinaatorid soovitavad president Schulzil kirjutada komisjoni president Barrosole seoses täiskogu kuupäevaga ja püüda, kuidas nüüd öelda, leevendada seda segadust, mis on tekkinud seoses komisjoni vastusega selles debatis. see on kõik koordinaatorite otsuste kohta, kas kellelgi on mingeid küsimusi, kommentaare selle kohta? härra Liberatsi. suur tänu. kas koordinaatorid üldse kaalusid neljandat raudteepaketti? ma olen lugenud teksti, millest jäi mulje, et äh, Deutsche Bahni tegevdirektor äh, tahab paluda Merkelil ära otsustada, mis saab neljandast raudteepaketist. me ei taha, et tekiks äh, edasisi viivitusi info edastamisega komisjonilt lubati algul detsembriks, siis viieteistkümnendaks jaanuariks ja me peaksime paluma, et komisjon nüüd kiirendaks tööd ja esitaks selle paketi lõpuks. aitäh, ei, kom-, koordinaatorid seda ei arutanud, põhimõtteliselt ma tean, et komisjon on küsinud või palunud, et me ootaksime umbes nädala, volinik äh, läheb Berliini ja arutab Saksa valitsusega seda teemat, ma arvan, et see ongi parem lahendus, laseme volinikul teha, mis võimalik ja kui ta Berliinist tagasi tuleb ja kui siis on probleem, siis ma olen kindel, et komisjon annab meile vastavalt teada ja meie saame vastavalt tegutseda. nii et ma arvan, et vaatamata viivitustele oleks praegu õige lahendus, et me anname volinikule selle lisanädala ja laseme tal arutada asju Saksa valitsusega sellel teemal. kas kõik on rahul koordinaatorite otsustega, ma saan aru, et see on heaks kiidetud. edasi on hääletus. I'll just start ma kõigepealt kontrollin, et kas kõik saavad hääletada, hääletus on avatud. kontrollhääletus. okei okay., Georgios, your card's on its way, is it? For... kas keegi unustas kaarti? keegi veel unustas kaardi? ja uue aasta vaimus ütleksin, et täna Rahvapartei ei ole üleesindatud, nii et suur tänu samuti me eraldi protokollilise otsuse selle kohta. nii. kõigepealt ähm, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmine, üldeelarve kolmas jagu äh,, raportöör proua Durand, raportööri suuline muudatusettepanek, millega asendatakse esimene punkt, kas kellelgi on vastuväiteid muudatusettepanekule? kui ei, siis äh, see hääletusele muudetud kujul, kõik, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõpphääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, äh, kaks erapooletut, kaks vastu, vastu võetud. õnnitlused, proua Türand. järgmine raport kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmine Euroopa Meresõiduohutuse Amet, suuline muudatusettepanek ra-, sotsiaaldemokraatidelt, kas kellelgi midagi selle vastu, kui ei, siis hääletamine, esimene muudatusettepanek koos suulisega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? kolmkümmend kaheksa poolt, kaks vastu, õnnitlused, proua Maisner, vastu võetud. järgmiseks EASA, Euroopa Lennuohutusamet muudatusettepanek üks, Radanti, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, suuline muudatusettepanek, kas sellele on kedagi vastu? ei, seega siis koos suulisega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, lõpphääletus, hääletus avatud, kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud, kolmkümmend seitse poolt, kolm vastu, vastu võetud, äh, Tšesiin jällegi, õnnitlused, järgmine samuti Tšesiini oma Euroopa Raudteeagentuur, eelarve täitmisele heakskiidu andmine, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, suuline muudatusettepanek kolmandasse, kas keegi on selle vastu? kui ei, siis kolmas koos suulisega, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud kolmkümmend seitse poolt, kolm vastu, õnnitlused proua Maisner, vastu võetud jällegi. ühisettevõte Cesar, jällegi eelarve täitmisel heakskiidu andmine, muudatusettepanek üks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus, hääletus avatud, kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud, kolmkümmend kuus poolt, kaks vastu, kaks erapooletut, vastu võetud, Jezin äh,, õnnitlused kõikide raportite puhul. järgmiseks äh, omaalgatuslik äh, aruanne Euroopa Liidu konkurentsipoliitika, raportöör härra Kamal. muudatusettepanek üks, kes poolt? Va-, tähendab, võtame üks ja kaks koost. Ah, ei, ikkagi eraldi äh, hääletame eraldi ja siis võib, pannakse kokku, kui vastu võetakse. muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, eh, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, eraldi hääletus, esimene osa, emphasizes intermodal transport, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, calls on, modes of transport, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, hääletamine avatud, muudatusettepanek kümme. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppenud, tagasi lükatud üksteist, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, Prodikov, kes poolt? vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksateist, kes poolt? kaheksateist teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kahekümne viimane osa, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, kakskümmend üks, härra Rike jällegi with the making, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kakskümmend kaheksa, hääletamine avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nii, kuhu me jäime? kolmkümmend kaks. kes poolt? vastu, erapooletud. ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime üle, kolmkümmend kaks hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? rahvapartei üks üle. nüüd on korras. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend koos suulisega. kas kõik on suulisega rahul? kolmkümmend, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm. kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, hästi, kakskümmend üheksa, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud? tagasi lükatud, kompromiss kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend seitse, härra Rikei, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks lisandus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend üks langeb ära, nelikümmend neli ja nelikümmend kolm. nelikümmend neli on lisandus. ei, ei, need kõik langevad ära, sest äh, nelikümmend kaks võeti vastu nelikümmend viis on nüüd vaja hääletada, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus, nelikümmend võeti tagasi, nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, ma arvan, et lükati tagasi, aga kontrollime üle. hääletus avatud, nelikümmend kuus kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend seitse, esimene osa kuni participants is insured, kes poolt, vastu. nelikümmend seitse, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime üle, nelikümmend seitse elektrooniliselt. kas hääletus lõppenud? vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes poolt? vabandust, teine osa läks meelest ära. nelikümmend seitse teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist langeb ikkagi ära, nii et nelikümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõpphääletus, hääletus avatud. kas kõik on hääletanud? hääletamine lõppenud nelikümmend kolmkümmend kuus poolt, neli vastusega, vastu võetud, õnnitlused härra Kamal. järgmine hääletus, läbirääkimiste alustamine nõukogu ja komisjoniga seoses TNT võrgustikuga, hääletamine avatud, kas kõik on hääletanud, hääletamine lõppenud ja vastu võetud kolmkümmend neli poolt, kuus vastu, mandaat on seega heaks kiidetud. suur aitäh kõigile, sellega on hääletus lõppenud. We now go on to aviation. Läheme nüüd edasi päevakorraga ja me räägime härra Krossi arvamusest äh, Ähm, seoses tsiviillennundusega ja palun. me oleme nüüd natukene ajaga hädas. see oli tingitud jõulupuhkustest, kuid sellegipoolest ma arvan, et me õigeks ajaks saame selle teemaga ühele poole ettepanek on valmis, see puudutab ETS-i kasutamist lendudel väljapoole Euroopa Liitu ning põhjenduseks ja motivatsiooniks on see, et ju me alustasime juba üheksakümne kaheksandal, üheksakümne üheksandal aastal IGAO tasandil lahenduste otsimist, tegemist on väga olulise teemaga eh, ning eh, nüüd me näeme juba esimesi positiivseid märke. ja ma tervitan põhimõtteliselt seda erandi tegemist, eh, sest et me juba varem oleme öelnud, et, et see põhimõte sellisena, nagu ta on, ei ole üldiselt küsimuse alla seatud. globaalsel tasandil on vaja siin läbirääkimisi jätkata ning seetõttu piirdub komisjon selle erandi tegemisel esialgu ühe aastaga ning see sellele viidatakse ka mitmes muudatusettepanekus, et tegemist on just nimelt ühe aastaga ning äh, me soovime arvestada aasta jooksul tehtavaid iga otsuseid ning äh, me lähtume ka sellest, et kui ICAO tasandil mingisugust edu näha ei ole, äh, siis saame me kehtivat seadusandluse juurde tagasi pöörduda ning ETS kehtib siis jälle edasi piiramatult. juhul, kui aga ICAO tasandil edusamme tehakse, kui läbirääkimised tõepoolest näitavad esimesi edusamme, siis äh, on võimalik see, et kõigepealt loomulikult komisjon peab parlamenti teavitama saavutatud tulemustest ning enne seda, kui komisjon mingisuguseid uusi samme ette võtab, ma eeldan, et äh, läbirääkimiste positiivse te tulemuste puhul äh, seda tehakse, komisjon teeb mingeid ettepanekuid, äh, siis enne seda sooviksime ikkagi äh, juhtida tähelepanu kahele punktile. Need kaks, esiteks see, et meetmed ei tohi turgu moonutada ning me peame tugevdama Euroopa positsiooni rahvusvahelisel tasandil. me peame just sellest lähtuma, kui me uusi meetmeid võtame ning edaspidises arutelus äh, Äh, tuleb loomulikult kaasata ka parlament. me oleme tõepoolest äh, teatud ajasurve all, kuid sellegipoolest ähm, äh, ma usun, et kõikide edasiste läbirääkimiste juures ENN-iga me saame ikkagi oma ettepanekud samuti läbi suruda ning juba kahekümne 20 kuuendal on võimalik selle teema üle hääletada, e, seetõttu ma loodan, et need muudatusettepanekud, mis meie siin oleme sisse viinud, e, need e, leiavad ka toetust hääletamisel ning me saame siin edasi liikuda ning meie arvamus jõuab samuti õigeks ajaks, aitäh! Thank you, Mr Gross, Mr Alcadrawi! suur tänu, härra Gross, härra Alcadrawi, palun! suur tänu, lugupeetud esimees, tahaksin tänada raportööri selle kiirelt tehtud töö eest, me peame oma seisukohad väga kiiresti paika saama, et meie sõnum saaks ka meie koostööpartneritele edastatud. ja ma arvan, et meie komisjoni seisukoht, kohad ei olegi väga erinevad ja kui äh, seadusandlike ettepanekute kujundamist alustati, plaanisime me tööd äh, teha kahe etapi kaupa, kahe, kahes etapis äh, et kõigepealt oma süsteemi äh, paika saada, siis asuda laiendama seda süsteemi. nüüd on langetatud pisut erinevaid äh, otsuseid, sellepärast et tekkinud on teatavaid raskusi ja ma arvan, et Euroopa Komisjoni ettepanek on tegelikult äh, mõistetav ja ma arvan, et me peaksime kasutama võimalikult suures osas ära ICAO-ga saavutatud kokkulepet ja äh, järgmisel aastal peaksime me leidma uue lahenduse, kui äh, see tõesti läbi läheb, siis on kõik väga hästi. aga kui äh, meie plaanid praktikas ei, ei toimi, eks siis peame kohandatud sätetest kinni pidama ja kui tõesti ei ole võimalik edu saavutada, siis vaatame, kas meie vastu võetud sätted väärivad alalhoidmist või mitte, ma arvan, et praegu me seda ei peaks kaaluma, äh, aga järgnevate kuude jooksul peab Euroopa Komisjon arenguga Euroopa Parlamenti kursis hoidma, nii et septembris-oktoobris, kui see asi kerkib uuesti päevakorda, oleks me viimaste arengutega kursis. proua Maisner, palun. suur tänu minul on öelda ainult nii palju, kuna eelkõnelejad ütlesid juba enamuse ära, et tegelikult on küsimus selles, et komisjon on teinud ettepaneku ning Euroopa Liit on tegelikult oma seisukohad võtnud, ülejäänud maailm on sellele vastu. ma loodan, et siin on võimalik leida ülemaailmne lahendus, kuid probleeme sellega muidugi on ning ETS-i süsteem, mida Euroopa Liit välja pakkunud on, on natukene teistsugune, kui teised seda endale ette kujutavad. see lahendus oleks muidugi optimaalne, aga kui me üks kokkulepet ei saavuta, siis loomulikult Euroopa Liidu poliitika just selles valdkonnas on avaldada survet ning anda maailmale positiivne eeskuju, kuid me peame vaatama, kuidas me suudame siiski ka püsida konkurentsis, see on väga tähtis meie tööjõuturu jaoks, seda tuleb silmas pidada, seetõttu on olukord väga keeruline, ma loodan kahtlemata, et siin on võimalik saavutada ICAO kaudu ülemaailmne kokkulepe, kui see õnnestuks, see oleks suurepärane, see oleks ka meie jaoks kõige lihtsam ning sellisel juhul me saavutaksime ka oma eesmärgid heite osas kõige meile paremini. see oleks kahtlemata hea stiimul meie jaoks, niisiis me peame arenguid hoolikalt jälgima ning eh, komisjon peab meid oma sammudest ka täpselt informeerima, aitäh! suur tänu, härra Kraamer! Eh, jah, meie toetame põhimõtteliselt Mathieu Grossi raportit, kuid selge on ka see, et äh, emissioonidega kauplemise süsteem ei vasta nendele lootustele, mis me talle alguses panime. me äh, arvestasime mitte viie euroga, vaid kaheteistkümne, kolmeteistkümne euroga, sellepärast et nüüd on tehtud niivõrd palju erandeid. küsimus on konkurentsis ning tegelikult esialgsed soovid on jäänud täitmata. kui me soovime oma süsteemi üleilmselt sisse viia, siis see oleks tore, kuid ma äh, olen skeptiline, ameeriklased äh, ei suhtu sellesse positiivselt, nad äh, soovivad kasutada öise lennu keeldusid sellisel juhul, kui Euroopa Liit soovib sinna edasi liikuda, kui vaatame, kuidas edasi läheb, me peame kahtlemata eesmärke silmas pidama ning lennufirmad on aktsepteerinud siiski ETS-süsteemi, see on seotud kui meil on tegemist kütusemaksuga, siis lendamine läheb üleüldse kallimaks. see tähendaks väl-, ka väliskulude arvesse võtmise aspekte ning firmad põhimõtteliselt aktsepteerivad meie poliitikat, kuid elluviimisel tekib raskusi, on riike, kes äh, riigisisestel lendudel küll äh, teatud meetmed rakendavad, kuid siin tekib äh, ka vajadus plaan B järele, sest kui me toetame pidevalt lennuliiklust, siis e, tähendab see halvemusi teistele transpordiliikidele, samas e, peame silmas pidama heitekogust näiteks e, lendudel üle Siberi, seal tekib meil küsimusi. meil on võimalus siiski teistele eeskuju anda, Euroopa Liit on väga suur, viiesaja miljoni inimesega reisijate hulk on väga suur, me võiksime teistele näiteid anda, kuid me ei tohi lubada sellist situatsiooni, kus väikesed toetavad suuri, meil on vaja silmas pidada ka seda, mida kogu see projekt maksma võib minna, kuid üldiselt me peame siiski silmas pidama seda, et emis-, heited stratosfääris on viis korda ohtlikumad kui maapealsed heited ning me peame vaatama, et me lennunduses ei looks niisugust mulli, nagu näiteks eh, Hispaania ehitussektoris. Eh, maksumaksjad peavad lõpuks kõik kinni maksma, siin on vaja eh, silmas pidada seda, et väike, et nii-öelda tavalised inimesed ei peaks subventsioneerima neid, kes lendavad palju ja tihti, nagu meie siin. suur tänu, proua Foster, suur tänu, härra esimees ja suur tänu Matthewle äh, tema toetuse eest. meil on ka tegelikult plaan B ja meie fraktsiooni plaan B on alati olnud äh, järjepidev, nimelt äh, lükata ETS üldse edasi ja seda igas osas ja ma arvan, et moratooriumit peaks laiendama kõikidele lendudele praegusel ajahetkel, me ei tahaks siin äh, komisjoni peadirektoraati kritiseerida, ma tean, et teile anti keskkonnadirektoraadi ähm, äh, lapsuke üle nii-öelda ja kõik üritavad nüüd äh, siis äh, sellest untsu läinud supist midagi korralikku keeta. meil on ka näiteid sellest, kuidas kõik tööstuse sektorite esindajad kannavad oma vastutust ja nii edasi ja nii edasi, aga praegu on tekkinud tõsine poliitiline segadus, millest keegi ei tule võitjana välja. minu seisukoht on, et äh, läheme oma tööga edasi, hääletus äh, peab toimuma, äh, ma arvan, et praegune ei ole kõige õigem lähenemine, on teisi võimalusi, mille abil keskkonnamõju vähendada, nagu näiteks ühtne taevas ja nii edasi ja nii edasi aga me oleme oma tööd alustanud ja Euroopa Liit ei saa siis nüüd enam taganeda, mõnikord me kõik eksime ja kõige parem võib olla see, et me lihtsalt äh, mööname oma viga ja läheme edasi ja, ja, ja ma arvan, et siinkohal on tegemist praegu sellise veaga. aga äh, see selleks, me peame jätkama. mis puudutab ICAO-d, äh, rahvusvahelise rahvusvahelise tsiviilelundusorganisatsiooni kohtumised äh, on nagu on, aga aga ma isiklikult ei helitaks lootusi, et äh, tsiviilelunduse organisatsioon suudab meile mingisuguseid lahendusettepanekuid teha. ja minu äh, fraktsiooni küsimus komisjonile oleks, et aasta pärast, kui me kõik siin oleme pannud kaardid ICAO-le, aga äh, Äh, neil ei ole mingisugust õiguslikku pädevust kellelegi midagi ette kirjutada, nii et ma ei usu, et see lahendab. nii et äh, mis siis juhtub, kui pärast aastat äh, meie partnerriigid ei kavatse teha koostööd, ameeriklased ütlevad, et nende lennuliinid ei osale või õhusõidukite käitajad ei kavatse osaleda selles äh, Euroopa Liidu heitmetega kauplemise süsteemis äh, ja nii edasi. mis siis juhtub, kui teised riigid ei pea meie eeskirjadest kinni, härra Kaal? aitäh, ma teen lühidalt, äh, kui ma toetan eelkõige seda, mida ütles kolleeg Foster ning ka mina leian, et me ei saa nõuda oma lennundussektorilt seda, et nad kannaksid niisugust koormust võrreldes teistega. sellel on väga palju põhjuseid, miks nad praegu on väga tugeva surve all ning äh, me näeme siin ebaausat konkurentsi eelkõige Araabia riikidest ning äh, me ei saa ühepoolselt kohaldada selliseid meetmeid sellest ei oleks kasu ning seetõttu ma kutsun volinik Hildegardi ka üles niisuguseid ühepealse, ühepoolseid meetmeid peatama. meil on vaja saavutada üleilmne lahendus ja sinnamaani me ei saa oma lennundussektorit hätta jätta, aitäh. Mr Savamaa. Thank you, chair, I just. härra Sarvamaa ma tahaksin lihtsalt protokolli lasta kinni, pan-, kirja panna, et olen eelkõnelejatega kahel käel nõus ja kui meie eesmärgiks on siin Euroopa Liidu mainet päästa, siis äh, tegelikult äh, me töötame oma eesmärkidele vastu, sellepärast et just nimelt äh, seda siis ei juhtu. me peame kõigepealt omaenda lennuettevõtet päästma ja siis saame jätkata selle õigusloomelise protsessiga. härra Berger Kirke. aitäh, ka mina teen lühidalt minu arvates me tõepoolest peame praegu tegema kõik selleks, et äh, võidelda turumoonutuste, konkurentsimoonutuste vastu, mis on Euroopa ettevõtjate kahjuks ning me peame siin ootama ära, kuni me saavutame üleilmse mõistliku lahenduse, vastasel korral on tagajärjed meie enda lennundussektori jaoks dramaatilised seetõttu ma toetan äh, eelkõnelejate ettepanekuid, mis on ning äh, ka kolleeg Madjud. suur tänu ja omalt poolt, enne kui ma annan äh, kliimamuutuse peadirektoraadile komisjonist sõna äh,, ütleksin, et kõigepealt me Matthew Crushi, tema raportis, tema arvamuses toetama, me peame võimalikult kiiresti esitama arvamuse Keskkonnakomisjonile, ükskõik millised on meie seisukohad sellega seoses, kuidas me praegusest olukorrast välja tuleme, mida mõned kutsuvad segaduseks äh,. igal juhul me peame Matthew Groshi, tema arvamuse koostamisel toetama. aga teiseks, väga paljud parlamendiliikmed on seda juba siin maininud ja või, ehk siis äh, kliimamuutuse peadirektoraat vastab meie äh, muredele. nimelt äh,, mis siis, kui äh, rahvusvahelise tsiviilnõunduse organisatsiooni assamblee tuleb kokku ja kokkulepet ei saavutata. me teame, et tsiviilennunduse organisatsioonis on väga raske üleilmseid kokkuleppeid sõlmida, iseäranis sellises küsimuses ja kas me lihtsalt äh, püüame siin aega peatada, et kuidagi äh, enda mainet päästa või mitte ja kas sellest on kasu, ähm, mina isiklikult kahtleksin. Äh, ma arvan, et me peaksime püüdlema ülemaailmse kokkuleppe poole, kuid praegu on olukord tõesti üsna vilets, kuna me nii suure hooga peale läksime alguses ja tekib ka moonutuste küsimus. Euroopa Liidu siselendude osas on meil loomulikult täielik kontroll, aga väljastpoolt tulevad lennud keelduvad siis maksmast, mis siis saab? meil on vaja plaani B, aga ma ei ole Michaeliga nõus, et tema plaan B oleks kõige parem lahendus aga ma arvan, et me peaksime tõsiselt kaaluma seda, mis juhtuks siis stsenaariumi. võib-olla äh, see on pisut pessimistlik, äh, kuid minu kogemused äh, spordifännina on mind pessimistlike stsenaariumitega harjutanud, me peame mõtlema, Äh, mida teha siis, kui ülemaailmset kokkulepet ei saavutata? kui ülemaailmset kokkulepet ei saa, saavutata, kas me siis lihtsalt äh, hakkame jällegi taas rakendama oma heitmetega kauplemise süsteemi, jah, ma mõistan seda, kui see nii on, aga mis siis, kui me satume siis jälle samasse olukorda nagu enne süsteemi peatamist ja ma arvan, et meil oleks siin vaja just nimelt selgust, mitte äh, sellist vastust, et kokkulepe saavutatakse. me suhtume teataval määral skeptiliselt äh, sellesse kokkuleppe saavutamise võimalusse, eks ole. proua Elaine Paaden kliimamuutuse peadirektoraadist, loodetavasti hääldasin teie nime õigesti. suur tänu, härra esimees ja tere hommikust kõigile! tahaksin ka liituda kõigi nendega, kes kiitsid äh, härra Matthew Groshi arvamuse kiire koostamise eest ja tahaksin ka kinnitada, et äh, kõikide Euroopa Parlamendi äh, liikmete töö ennast asjaga kurssi viia, ähm, kaasa aidata, on väga kiiduväärt. selge on, et me peame tegutsema erakordselt kiiresti ja äh, seetõttu peame me olema oma töös pragmaatilised ja näitama üles koostöövalmidust kõigi sidusrühmadega. Õnneks äh, nõukogu äh, töörühmades äh, tehtud töö annab äh, põhjust loota head arengut ja see töö jätkub loodetavasti samas vaimus. mõned märkused minu poolt. komisjon on pühendunud täieliku läbipaistvuse põhimõttele selle erandi küsimuses. me saame aru, et Äh, oleme päris raske ülesandega vastandanud oma partnereid äh, kaasotsustamismenetluses, aga tegemist peab olema niisuguse nagu kord ja kohus õigel ajal läbi viidud menetlusega. meie äh, sidusrühmad, rahvusvahelised partnerid vajavad selgust ja meil on vaja selgust, et meie oleksime usaldusväärsed koostööpartnerid oma partneritele mis puudutab ähm, võrdseid mängureegleid ja konkurentsimoonutusi, meie ettepanekust on päris selgelt äh, välja, tuleb päris selgelt välja, et tegemist on äh, ajaliselt äh, piiratud erandiga, üheaastase erandiga ja artikkel kuusteist annab piisava selguse meile, ilma et me seejuures eiraksime heitmetega kauplemise direktiivi äh, ja see lubab ka pärast äh, ICAO protsessi selgeid meetmeid võtta. on ka selge, et kuna tegemist on ajutise meetmega, siis äh, me eeldame, et kõigi jaoks võrdseid mängureegleid see ei mõjuta ja Euroopa Liidus need ettevõtted, kes Euroopa siseseid lennumarsruute äh, äh, mars-, lennumarsruutidel õhusõidukeid käitavad, äh, peavad täiel määral eeskirjadest kinni pidama, esitama aruandlust ning pidama arvet oma saastekvootide üle. aga mis juhtub siis pärast, kui see ajutine erand lõpeb selle üle, peame meiegi praegu läbirääkimisi ja vahetame arvamusi komisjonis ja ka erinevate talituste vahel. ja nüüd siis rahvusvahelise tsiviilelundusorganisatsiooni protsess. me kõik tahaksime äh, suurimat selgust selles osas, mida me võime septembrist, äh, oktoobrist oodata, aga tegemist on rahvusvaheliste läbirääkidega, rääkimistega kui ettekirjutavad me saame olla ja täpselt me saame olla oma soovide väljendamises. igal juhul meie soovid mõjutavad Äh, hilisemat äh, läbirääkimiste protsessi ja me peaksime laskma nendel läbirääkimistel kujuneda tõelisteks läbirääkimisteks äh, nii, et me kuulame oma partnerite arvamusi tähelepanelikult ja samal ajal üritame loomulikult väljendada Euroopa Liidu seisukohti. praegune asjade seis on selline, et tehnilised meetmed on samuti ICAO protsessi sisse toodud ja turupõhiste meetmete küsimus, me vaatame, milline oleks raamistik, mis aitaks sillutada teed ühtse üleilmse meetme sisseviimisele. teine võimalus, millest räägitakse, on üldsegi ühtse üleilmse meetme teostatavus kavatseme selles osas alustada tõelisi läbirääkimisi ja, ja sellega seotud ajakava vastu võtta. ja kolmas äh, läbirääkimiste osa on teised meetmed, erinevad tehnilised meetmed, äh, riiklikud tegevuskavad, ähm, mis on samuti üks teretulnud äh, tegevuste osa või suund ja me tahaksime ühtset paketti, projekti ähm, ja võrreldavaid tegevusi äh, heitmetega kauplemise süsteemiga ka muudes valdkondades. me oleme veendunud, et meil on tõeline võimalus ICAO protsessi õnnestumiseks ja loodetavasti ähm, jõuame heade tulemusteni septembris, oktoobris ja saame siis heitmetega kauplemise süsteemi muuta lähtuvalt saavutatud kokkulepetest. suur tänu, härra Kross, palun! jah, suur tänu kõigi kommentaaride ja märkuste eest. sooviksin lühemalt, lähemalt puudutada komisjoni seisukohti, te viitasite raamistikule, kui EKO tasandil on näha esimesi positiivseid märke, siis ma juhiksin tähelepanu sellele, et mõlema poole huvides, nii parlamendi kui komisjoni huvides, on see, et me teeksime väga tihedat koostööd ning seda mitte ainult mõne konkreetse artikli kohaldamise küsimustes, millega me siin äh, tegeleme, vaid et me, et me pärast ei peaks parlamendis siin lihtsalt komisjoni tehtud teadmiseks võtma. parlament on omalt poolt väga avatud kõigiks aruteludeks äh, ning me oleme alati valmis äh, andma teile ka piisavalt mänguruumi selleks, et meie arutelud oleksid asjalikud, see on väga tähtis ning nüüd tuleksin kolleeg Simsoni kommentaaride juurde, ma arvan, et hetkel meil ei ole muud võimalust, kui öelda, et kui siin edu ei saavutata, kui ei kohaldata seda, mida Euroopa seadusandlus nõuab, siis praegu me otsime juba seda plaan B-d. me nõrgestame mitte ainult Euroopa Liidu positsiooni, vaid me nõrgestame ka seda, mida me oleme juba saavutanud üleilmsel tasandil. igal juhul soovin tänada kõikide kommentaaride eest ning ma tõepoolest loodan, et ajakava raames on meil võimalik Envile anda oma arvamus õigeks ajaks. suur tänu, härra Kross, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas jaanuar kell kaksteist keskpäeval, transpordikomisjonis hääletatakse üheksateistkümnendal veebruaril ja keskkonnakomisjonis tõenäoliselt hääletakse kahekümne kuuendal veebruaril ja täiskogule läheb see raport aprillis, et väga pingelisest ajakavast kinni pidada, nii et siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg keskpäeval, kahekümne kaheksandal jaanuaril. ja läheme nüüd edasi meie päevakorraga, Euroopa Liidu lennundusalane välispoliitika, tegemist on algatusraportiga, Äh, ja palun, Mariann. suur tänu, härra esimees. nagu te teate, siis äh, sellest teemast me juba rääkisime kahe tuhande viiendal aastal, Euroopa Parlament äh, koostas oma resolutsiooni ettepaneku kahe tuhande kuuendal aastal, aga asjad on vahepealse aja jooksul muutunud, on tehtud mitmeid samme kokkulepete küsimuses kolmandate riikidega ja ühise äh, lennundustsooni loomisega seoses äh, Euroopa Liidu naaberriikidega. aga töö ei ole lõppenud, on veel mõndagi teha. me peame tuleviku väljakutsetele silma vaatama. transport äh, kasvab peamiselt Aasias, Ladina-Ameerikas, praegusel ajal. see on loomulikult seotud majandusarenguga, mis seal on märkimiselt väärselt tempokam kui meie piirkonnas. mis minusse puutub, siis ma arvan, et kui me tahame, et lennunduspoliitika teeniks Euroopa Liidu huve, tuleb meil kõigepealt lahendada siseprobleemid. me peame ühtse Euroopa taeva mõtte lõplikult äh, täide viima. ja mul on tunne, et me oleme sattunud ummikseisu selles äh, küsimuses. tõsi, midagi tehakse, aga mitte piisavalt. ühtse Euroopa taeva mõttega on hõlmatud ka Euroopa Liidu naaberriigid ja kui me räägime ühtsest taevast teiste riikidega ja tahame seada tingimusi ja rahvusvahelistele kokkulepetele, siis kõigepealt peab Euroopa Liit ise olema oma ülesannete kõrgusel ning täitma neid samu tingimusi ise. ja ma arvan, et me peaksime kaaluma, kas on, kas mitte anda komisjonile äh, mandaat pidada läbirääkimisi meie kaubanduspartneritega, Hiinaga, Indiaga. ja tuleks kaaluda, kas, kaaluda ka neid piiranguid, mis praegu kehtivad lennuettevõtetele ning analüüsida siseturu konkurentsi äh, liikmesriikide makse ja reisijate makse. ja ma arvan, et äh, me peaksime esitama raporti omalt poolt, äh, mis kajastaks järjepidevat ja majanduse arengut soodustavat lennunduspoliitikat, on selge, et me tahame, et meil oleks pakutud teenuste piisav kvaliteetne tase, härra Elga Traai. Eh, suur tänu, Äh, mina sooviksin kõigepealt äh, tänada raportööri, äh, tegemist on esimese arvamuste vahetusega et ning peame vaatama, kuidas asjad arenema hakkavad. sooviksin rõhutada kaht küsimust. minu arvates meil on vaja lennunduslepingutel, mis Euroopa Liidul kolmandate riikidega juba on, anda hinnang minu arvates äh, me tegelikult näeme, et üsna paljud neist lepingutest on meile kasulikud. Äh, on selliseid lepinguid, millega me oleme avanud oma lennufirmadele turgusid, kuid see kõik toimib ainult siis, kui mängureeglid on kõikide jaoks võrdsed keskkonna tasandil, sotsiaalstandardite tasandil ja nii edasi kui aga nii lood ei ole, siis on väga raske tagada ausat konkurentsi ning minu arvates on see väga tähtis. teine oluline punkt, millele tuleb tähelepanu pöörata, on minu arvates see, et me näeme, et paljud riigid, näiteks päris lahe eh, riigid äh, investeerivad väga tugevalt lennundussektorisse. Nad investeerivad oma lennufirmadesse, maksavad kinni nende kahjumid ning see on ülemaailmsel tasandil moonutatud konkurents. me peame mõtlema, mida me saame teha, et selle vastu võidelda, milline peaks olema meie poliitika. ning viimane punkt me peame ka oma kodus korra majja looma, aga meil on siin raskusi just liikmesriikides sotsiaalvaldkonnas ning just lennundussektoris. me peame saavutama selle, et meil oleks ühtne integreeritud eeskirjade võrgustik, me oleme õigel teel, kuid teha on veel väga palju härra Benjan. ma tervitan seda raportit ning äh, olen tutvunud ka komisjoni ülevaatega sellest, mida on tehtud ja mida on veel vaja ära teha. meie usume, et kui me tahame et meil oleks konkurentsivõimeline transport üle ilmastunud maailmas, on meil vaja ka tugevat lennunduspoliitikat ja otsused, tegevus, kavad, mis vastu võetakse Euroopa tasandil, peavad olema kooskõlas üleilmse olukorraga ja seetõttu Euroopa Lennundusohutusameti äh, usaldusväärsus äh, ja rahvusvahelised äh, ja esindatus rahvusvahelises tsiviillennunduse organisatsioonis on väga olulised. ja ma arvan, et me peaksime kogu väärtusahelat Euroopa lennundussektoris arvesse võtma. õige hil-, hiljuti avaldasid lennufirmad muret selle üle, et äh, roostetõrje roostetõrjevahendite äh, osas äh, on seatud piiranguid ja mõnikord peab, peavad lennukid Euroopa Liidust välja lendama, et neid vahendeid kasutada ja mõnikord peavad isegi Ameerika Ühendriikides maanduma selleks. ma arvan, et äh, me peame mõtlema laiemalt ja kui me tahame, et Euroopa Liit jääks oluliseks äh, keskmeks maailmas, äh, peab pöörama tähelepanu innovatsioonile. Heathrow lennujaamas Ühendkuningriigis näiteks on meil võimekusega probleeme, peame vaatama, millised on võimalused äh, Äh, teiste keskuste sisseviimiseks, äh, mitmete keskuste äh, sisseviimiseks lennujaamadesse. ja mis puudutab rahvusvahelist kaubandust, siis olen kahe viimase eelkõnelejaga täiesti nõus. me peaks läbi vaatama mitte ainult oma kokkuleppeid Hiina ja Indiaga, vaid ka oma lepinguid Ameerika Ühendriikidega meie turg Ameerika Ühendriikides on äh, vägagi piiratud ja loodetavasti äh, algatatakse õige pea kaubandusläbirääkimised äh, Ameerika Ühendriikidega ning lennundussektor võiks olla selle, nende läbirääkimiste päevakorras tähtsal kohal. proua Foster, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu ka raportöörile, tõesti see protsess algas juba enne kahe tuhande viiendat aastat, kui toimus avatud taeva alane äh, arutelu, äh, te mäletate seda aega, teie ei olnud siis veel meie komisjoni esimees, aga, aga siiski. nii et äh, tegemist on tööga, mis on kestnud juba mõnda aega ja olnud meie tähelepanu keskmes täiesti õigusega. transpordi ja liikumise peadirektoraadid on teinud päris palju ära selles vallas, aga see töö ei ole olnud alati kerge. meil on vaja häid rahvusvahelisi rahvusvaheliseid kokkuleppeid ja alguses oli teatavaid reservatsioone nende kahepoolsete teenuste lepingutega lep,, lepingute äh, lõpuleviimisega seoses, me teadsime, et Euroopa Liidu tasandil on vaja saavutada midagi head ja, ja päris palju on saavutatud isegi ka Ameerika Ühendriikidega seoses, see on väga oluline partner meie kaubanduses, jah aga tööd tuleb jätkata, on äh, mitmeid riike, mille puhul lepinguid veel ei ole ja ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud äh, oma läbirääkimistes ma ei tahaks teile midagi ette kirjutada, aga igal juhul, kui me sõlmime kolmandate riikidega teenuste lepingud, ei saa me absoluutselt kõike oma soovide nimekirjast, tegemist on kahepoolse kokkuleppega, äh, nii et äh, me peame sõlmima sellised lepingud, mis toimiksid mõlema poole jaoks. aga suureks probleemiks on loomulikult ähm, äh, kasv, turu kasv Aasias ja Lähis-Idas ja liikmesriikides on väga palju on palju ära teha, meil on vaja kindlasti uusi õhkutõusu ja maandumisradasid, näiteks Heathrow on üks näide sellest, kui me tahame olla konkurentsivõimelised. ja mina olen Ühtse Euroopa Liidu, Ühtse Euroopa taeva raportöör ma arvan, et praegune algatus on väga oluline ja jällegi vastutust on ähm, peamiselt liigul tõesti, ähm, me peame tõsiselt tegutsema, kui me tahame olla konkurentsivõimelised, äh, meil on ähm, juhtival kohal olevad ettevõtted, äh, aga nemad äh, kannatavad sellepärast, et liikmesriigid ei täida oma kohustusi piisavalt hästi. nii et liikmesriike tuleb innustada õiges suunas liikuma, nii et need tagaksid äh, taristu meie ettevõtetele ja lõpetuseks äh, sellised asjad nagu heitmetega kauplemise süsteem, millest me rääkisime, see on ka takistuseks. ja me peame väga ettevaatlikult äh, vaatama, et me ei kehtestaks liiga palju eeskirju Euroopa lennuettevõtjatele, me tahame loomulikult, et tarbija, reisija oleks Äh, kaitstud, äh, turvaline, äh, turvalisus oleks kaitstud ja nii edasi ja nii edasi, aga aga kõiki eeskirju vastu võttes me ei tohiks samas kaotada oma konkurentsivõimalusi igasuguseid. lennuettevõtjad on meie jaoks olulised, me oleme, me sõltume kõik sellest, et meie turismisektor, meie õhuruumisektor, kõik sõltuvad lennundusettevõtetest, nii et komisjon peaks jätkama oma tööd, tegutsema konstruktiivselt, kuid võtke arvesse ka mõningad meie, minu kommentaare, mitte sellepärast, et ma suhtuksin olukorda pessimistlikult, vaid ma arvan, et me peame jääma realistlikuks, kui me tahame lennujaama esitada Lähis-Idas või Aasias, siis ei ole selliseid piiranguid nagu siin meie ei taha oma ettevõtteid äh, pankrotti ajada äh, ja me tahame, et meie ettevõtetel oleks äh, võimalik ka soodsates tingimustes konkureerida. härra Kross, palun. jah, suur tänu. ka mina sooviksin raportööri tänada selle töö eest. nagu kolleeg Said juba ütles, tegemist on esimese arvamuste vahetusega. ma arvan aga, et paljud teemad, mida me siin viimaste kuude jooksul oleme arutanud, näitavad, kuivõrd oluline on, et meil oleks Euroopa tasandil ühine lähenemine. et meil oleks äh, tõepoolest kogu Euroopas ühtemoodi arusaam ning äh, oluline on kahtlemata panna paika äh, kvaliteedikriteeriumid, majanduslikud kriteeriumid, keskkonnakriteeriumid ka töötingimuste osas on vaja äh, kriteeriume ning me peame olema suutelised äh, veenma ka teisi osapooli oma äh, standarditest kinni pidama, juhul kui me selleks suutelised ei ole, siis tekib küsimus, mida meil siin üldse arutada on. ning minu arvates on väga tähtis see, et Euroopa peab näitama mitte Eh, mitte seda, et me soovime odavat lahendust, vaid me, et me soovime parimat lahendust ning parim lahendus ei ole alati see, mida turg nõuab, vaid silmas tuleb pidada ka muid aspekte. Eh, ma leian, et me peame selles teisi veenma ning siit eh, väga oluline kommentaar, et kui meil on tegemist kahekümne seitsme liikmesriigiga, siis loomulikult on meil raske teisi veenda oma seisukohtade õigsuses kui me räägime ühtsest taevast, siis niisugune suur riik nagu Ameerika äh, ei pea siis sõlmima lepingut mitte ka äh, Euroopa Liiduga, vaid kahekümne seitsme erineva äh, riigiga, kahtlemata on tal siis rohkem võimalusi, tal on võimalik toetada näiteks ka kabotaaži, kui me teame, et ähm, millised ohud siin on, siis me peame arvestama, et vaja on rääkida ühel häälel. see annaks meile rohkem jõudu, kui me laseme kahekümne seitsmel asutusel läbirääkimisi pidada, siis see nõrgestab meid. me peame just sellele pöörama tähelepanu oma kodus Belgias äh, Liežis on äh, meil äh, siin head näited äh, tuua. kõik need vabadused, mida me võimaldame Ameerika lennu, lennundusettevõtetele, see nõrgestab meie enda ettevõtjaid, meil on vaja rääkida ühel häälel ning äh, me näeme, et kui meil ei ole võimalik ühiselt äh, oma jõudusid kasutada, äh, siis äh, tekivad meil raskused. me ei tohi näidata nõrkusi, me peame oma jõudu ühendama ning me peame ka oma liikmesriikidele selgeks tegema, et just ühenduses on meie tugevus. For... suur tänu, härra Grosch omalt poolt samuti sooviksin tänada härra Marineskut sissejuhatava sõnavõtu eest ja praegu on tegemist arvamuste vahetusega ja ma tahaksin äh, kolmele valdkonnale keskenduda seoses meie lennundusalase välispoliitikaga. kõigepealt, äh, kuidas toimib EASA ülemaailmsel areenil ja sertifitseerimise küsimus. eelmisel nädalal kerkis see päevakorda Boeing seitse kaheksa seitse küsimusega ja ma arvan, et me peaksime vaatama, kuidas EASA ja teised äh, reguleerivad äh, organid äh, omavahel töötavad ja siis teiseks äh, Euroopa Liidu roll rahvusvahelises äh, tsiviillennunduse organisatsioonis, seda mainisid ka proua Foster ja härra Benjon, üsna murettekitav äh, on võib-olla selle protsessi seisukohast see, et ICAO-sse kuuluvad liikmesriigid, mitte Euroopa Liit. võib-olla tegemist ei ole probleemiga, aga me peaksime siin vaatama, kuidas äh, toimivad ja tegutsevad liikmesriigid ja Euroopa Liit äh, lahingu, äh, kirglikus lahingus äh, rahvusvahelises tsiviillennundusorganisatsioonis. ja kolmandaks tahaksin rääkida Venemaast, iseäranis ülelendude küsimusest, me oleme Euroopa Liidus kõvasti tööd teinud selleks, et venelased oleksid, äh, nagu meie leiame, pisut äh, mõistlikumad. meil oli selline äh, kokkuleppekiri ja, ja ETS-i küsimuses on läbirääkimisi olnud aga üks meie välispoliitika olulisi aspekte tulevikus peab olema just nimelt meie suhted Vene Föderatsiooniga ma leian, et tegemist on sama olulise küsimusega nagu suhted Ameerika Ühendriikidega. ja ma arvan, et nende kolme valdkonnaga peaksime põhjalikumalt tegelema. härra Baldwin komisjoni nimel, palun. suur tänu, härra esimees ja tere hommikust kõigile ma püüan täna hommikul väga pingeliselt leida midagi, millega ma nõus ei oleks ja see on väga raske ja samas on see mõistetav, sellepärast et me oleme viimase aastakümne jooksul selle teemavaldkonnaga väga põhjalikult tegelenud siin äh, ruumis, siin saalis. suur tänu härra Marineskule tehtud töö eest ja tulevase töö eest ja härra Helga Truvi, kes äh, kahe tuhande viienda aasta raporti äh, koostas. Äh, ka teile suur tänu, äh, tõesti ekspertteadmised on siia ruumi kogunenud äh, ja te juhtisite meie tähelepanu sellele, kui oluline on üldpilt, pilt ühtne Euroopa taevas, liikmesriikide maksud, reisijate maksud, maksustamine, infrastruktuur, kõik panin kirja ja loomulikult EASA ja rahvusvaheline roll on väga olulised, oluline teema aga ma oma poolt äh, ütleksin kommentaariks, et meie komisjonis äh, lähtusime kõigepealt sellest, kui oluline on äh, lennundus strateegiliselt ühendatuse osast, majanduskasvu toetamise osast ja nii edasi. ja meil on kolm kümnest suurimast lennuettevõttest, kolm kümnest sõlmlennujaamas ja lennundussektor toob äh, olulise summa meie SKP-sse. jah, lennundussektoril on rasked ajad praegu, tõsi, ja äh, just nimelt seetõttu olemegi asunud vaatama oma lennundusalast välispoliitikat üle ja me püüame hinnata, kas poliitika, mille me kahe tuhande viiendal aastal paika panime, teenib oma eesmärke. ja selle tulemusena siis me avaldasime oma teatise kahe, septembrikuus käsitlemaks tuleviku väljakutseid. meie poliitika äh, saavutused viimase kümne aasta jooksul väärivad ülevaatamist, meie kolm sammast, õigusliku, õiguskindluse taga äh, tagamine äh, võtmepartneriga, aga kõikehõlmavad äh, kokkulepped ähm, ja ühtse taeva äh, koostöö ja me oleme taganud õiguskindluse mitmele tuhandele lennuettevõttele ja me oleme saavutanud päris palju ka naabritega ühtse lennundusala äh, saavutamise osas äh, Maroko, Jordaania äh, ja nii edasi ja nii edasi, majanduslikud saavutused, Lääne-Balkani kokkulepe, Maroko kokkuvõte, kokkulepe, kokkulepe kuus äh, miljardit eurot kahe tuhande kuuendast kahe tuhande üheteistkümnenda aastani ja see on siis kolmas äh, sammas, ärgem unustagem ka lennunduspiirkonna kõik, kõikehõlmavaid lepinguid äh, Ameerika Ühendriikide, Kanada ja Brasiiliaga. poliitika on tõhus ja see toimib, aga Euroopat on tabanud kriis ja meie lennundusettevõtete konkurentsipositsioon on ohus. nii et meil on ka raskusi ja millega seoses oleme pidanud kohandama ETS-i tööd, me leiame, et meil on vaja poliitikat muuta, muuta kiiresti, et kohandada seda meie ees seisvate väljakutsetega ning tagada konkurentsivõimeline lennundussektor Euroopa Liidus. me peame ennast kokku võtma, muidu äh, me jääme teistest maha. liikmesriikide killustatus äh, ei ole kuhugi kadunud ja ühtsusest jääb endiselt puudu, solidaarsuse tundest jääb puudu Euroopa Liidu tasandil, olen täielikult nõus sellega, mida ütles äh, härra Grosch ja ma sain aru ka sellest, mida ütlesite teie, härra esimees, mida ütlesite teie, proua Foster, kui oluline on rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon ja Euroopa Liidu roll selles organisatsioonis midagi selles küsimuses äh, lühikeses perspektiivis, võib-olla ka keskpikas äh, perspektiivis ei muutu. meie äh, töövahendiks on koordineerimine liikmesriikidega, rahvusvaheliste partneritega ja liikmesriigid peavad tundma, et me teeme nendega tõsist koostööd, et tagada rahvusvahelises tsiviillennundusorganisatsioonis ühtne Euroopa Liidu seisukoht ja äh, kõige suuremas ohus on meie ühtne seisukoht äh, võib-olla seoses äh, Venemaaga, seal on kõige olulisem, et Euroopa Liit räägiks ühtse häälega ja ühe häälega ja liikmesriigid on nüüd üldiselt aru saanud, et see, mis on viimase aasta jooksul Venemaaga seoses toimunud, on muutnud, andnud, mänginud kaardid kätte Venemaale nii, et meie olukord on muutunud keerulisemaks. me püüame siis mitte ainult arutleda nende teemade üle, vaid ka leida praktilisi lahendusi ja oleme teinud mitmeid et-, mõelnud välja mitmeid ideid, mille abil ka meie lennundussektori konkurentsivõimet parandada, võtta arvesse keskpika ja pikema perspektiivi turusuundumusi ja äh, ja tegeleda omaniku äh, kontrolliga, rõhutanud seda, kui olulised on ähm, osa, võrdsed mängureeglid, ähm, konkurentsimoonutuste vältimine ja see regulatiivne dimensioon, mida mainisid mõned siinkõnelejad, äh, toovad jällegi esile Euroopa Liidu tasandi tähtsuse. on selge, et liikmesriigid ise äh, mitte et ma tahaks nende rolli alahinnata, ei suuda saavutada selliseid kokkuleppeid. Nad äh, annavad ära lennuliikluse õigusi, mis on ka rahvusvaheline valuuta ja selle tulemuseks võib olla nõrgem Euroopa. nii et meie usume, et Euroopa Liidul oleks tõesti kasu, kui meie lennundusalane poli-, alane poliitika oleks, välispoliitika oleks ambitsioonikam, see võiks tuua kaasa meile uusi ärivõimalusi ning aitaks meil kaitsta meie huvisid konkurentsimoonutuste eest meil on vaja rohkem Euroopat meie lennundusalases välispoliitikas. me oleme nõukogu järeldustega rahul ja Äh, me tahaksime võib-olla rohkem pisut ambitsioone, kuid äh, avatud, äh, konstruktiivne ja pragmaatiline dialoog liikmesriikide ja lennundussektori esindajatega on meile väga meeltmööda ja tahame jääda lootma ka Euroopa Parlamendi toetusele meie ambitsioonika lennundusalase välispoliitika väljakujundamise protsessis. suur tänu, härra Marinesko, palun! <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, doar câteva uh, cuvinte, cred că... Inter... suur tänu! mõned kommentaarid ka minu poolt, sõnavõtjad on näidanud, et see teema on väga keeruline, samas ka oluline. ma loodan, et uh, me suudame koos luua sellise dokumendi, milles sisalduvad antud poliitika kohta mitmed konkreetsed elemendid mida me tahame sellelt poliitikalt, mis on võimalik lähitulevikus, millised institutsioonid annavad panuse sellesse poliitikasse, millist rolli mängib Euroopa Liit, mil määral ta on kaasatud ja kuidas siis tõesti rääkida paremini ühel häälel ning millisel moel oma tuleviku eesmärke saavutada. aitäh! suur tänu, härra Marinescu. raporti projekti esitlus toimub kaksteist, üheksateist märts komisjoni kohtumisel, siis kakskümmend seitse märts muudatusettepanekute tähtaeg ja kahekümne teisel, kahekümne kolmandal aprillil arutatakse neid ja mais hääletus nii et äh, kaheksateist, üheksateist märts äh, härra Marinesko raporti projekti esitus, kakskümmend seitse märts äh, muudatusettepanekute tähtaeg, muudatusettepanekute arutamine kakskümmend kaks, kakskümmend kolm aprill ja hääletus komisjonis seitsmendal mail. suur tänu kõigile, suur tänu härra Marineskule järgmine päevakorrapunkt on teemaks elektroonilise kogumisteenuse strateegia. Jim Higgins, eh, Jim, sa võid alustada, aga võib-olla ootaks kümme minutit, sest ükski variraportöör ei ole hetkel siin. ja me teeksime kümneminutilise pausi, et kõik saaksid oma asjad ära ajada. Jim, kas sa oled nõus sellega, et kümne minuti pärast alustaksime sinu raportiga? nii et kümme minutit pausi.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 alustame nüüd uuesti teemaks elektroonilise kogumisteenuse strateegia erakasutuses väikeautode teemaksu kleebis. härra Higins, aitäh! taustaks nii palju, et Euroopa Liit on äh, püüdnud äh, transporti muuta niivõrd mugavaks kui võimalik juba tükk aega. maantee tasudega seoses äh, püütakse tagada, et ei äh, segada siseturgu. maanteeinfrastruktuur Euroopas on vananemas ja vajab investeeringuid, seepärast on mitmed olulised teemad seotud sellega. kuidas rahastada infrastruktuuri tõhusalt ja äh, võimalikult väikeste kuludega, ilma et me takistaksime nelja vabadust kuidas tagada, et äh, saastaja maksab ähm, põhimõtet arendatakse edasi ja kuidas kõige paremini rakendada täielikult toimivat äh, elektroonilist ähm, teemaksu kogumisteenust ETS-i? on kaks komisjoni teatist, üks puudutab äh, maanteeinfrastruktuuri maksustamist ja teine ETS-i. Need kaks on omavahel seotud Äh, kuigi kummalgi on ka omaette küsimusi, mis vajavad eraldi seadusandlikku lähenemist. edasiminek on olnud aeglane, peab ütlema ka, et äh, on ka olnud pettumust valmistavaid arenguid ja komisjon on seda samuti ära märkinud. võib-olla komisjon peab minema algusesse tagasi ja kaaluma, et vastu võtta tugevamad õigusaktid, näiteks määruse kujul selleks, et tagada tõhus äh, elektrooniline maksukogumisteenus. mis puudutab elektroonilist maksukogumist, siis äh, tundub, et äh, võtmeküsimus on asjaosaliste tahtmine tulla kokku, äh, otsida lahendusi, ehk suurim väljakutse toimiva EETS-i rakendamiseks tundub olevat poliitiline tahe ja ettevõtjate tahe Äh, raporteerina on minu arvamus, et äh, ühe ühtse autosse paigaldatava seadme lahendus peaks olema võimalik, praegu aga ei ole äh, kuidagi võimalik asjaosalisi sundida kokku tulema, et seda saavutada. veel üks võimalus on tõketevaba maksustamissüsteem. komisjon peaks piisavalt uurima seda võimalust ja me soovitame, et astutakse edasisi sammu selle küsimuse arendamiseks kogu Euroopa Liidus. raportöörina ma leian, et mm, me peame lähenema teemale realistlikult. ja me peaksime paremini selgitama koostalitlusvõime vajalikkust erinevatele asjaosalistele see aitaks tuua kaasa paremad kogemused meie kõigi jaoks. see toob kaasa rohkem piiriüleseid sõite, sest mugavus on üks tegur, kui me otsustame, kuhu sõita ja see aitab äh, vähendada tarbijate jaoks kulusid, kui on tarvis ainult nii-öelda ühte märki sõiduki kohta. kui meil on äh, vaid üks seade pardal, üks märgis pardal, siis see on tõhus ja kulutõhus kõikidele. saame rakendada ka kasutaja maksab ja saaste maksab põhimõtet üle kogu Euroopa Liidu. ma olen avatult meelestatud äh, samuti mitmete aspektide suhtes, äh, mida see raport puudutab ja nõustun mitmetes asjades ka huvirühmadega. Äh, ja ma ootan huviga koostööd variraportööridega selle raporti koostamisel. liikmesriigid, kes pooldavad ajapõhist süsteemi, peaksid saama jätkata selle süsteemiga. tasud aga peaksid olema proportsionaalsed liikmesriike peaks julgustama pakkuma igapäevaseid, iganädalasi, igakuiseid ja aastasi äh, passe sõidukitele. kahjuks mõnedes liikmesriikides iganädalane äh, Äh, kasutusluba võib maksta isegi rohkem kui äh, aastane. ja selline praktika on ebaõiglane nendele, kes ei äh, ole pärit sellest liikmesriigist. liikmesriikidel jääks endiselt vabadus nende maksude kogumiseks, aga ma tahaksin rõhutada, et peaksid olema tunduvalt karmimad suunised äh, nii et äh, liikmesriigid saaksid äh, äh, tasusid võtta vaid proportsionaalselt ja koguda mõistlikku haldustasu. raportöörina olen nõus komisjoni seisukohaga, et maksustamissüsteem peaks olema liiklejatele niivõrd lihtne kui vähegi võimalik ja mm, tulemuseks peaks olema õiglaselt äh, maksustatud süsteem. tarvis on paika panna ka konkreetsed põhimõtted seoses võimalike karistuste ja sanktsioonidega. komisjon võiks äh, vastu võtta ka standard Euroopa Liidu äh, märgise see on kasulik ka saastaja maksab põhimõtte arendamiseks, seda tuleks teha aga koordineeritult Euroopa Liidus. direktiivid praegu ei toimi. komisjon minu arvates ei tee piisavalt selleks, et tagada, et EETS muutuks reaalsuseks ma siiski loodan, et teenusepakkujad teevad koostööd selleks, et luua tõhus ETS. nii et põhimõtteliselt äh, kui me räägime ajakavast, siis äh, viiendal veebruaril saadan raporti projekti tõlkimisse, seitsmes märts raporti esitlusse, ma loodan, et muudatusettepanekute tähtaeg võiks olla kakskümmend märts ja muudatusettepanekute arutamine kakskümmend kaks aprill hääletuskomisjonis, kakskümmend kolm aprill ja täiskogu hääletus loodetavasti teisel mail kaks tuhat kolmteist, see on väga ambitsioonikas ava, ajakava, aga ma loodan, et see on siiski äh, realiseeritav. aitäh! Thank you, Mr Higins, Mr Al-Kadrawi. suur tänu, härra Higins, härra Al-Kadrawi. Higins, bedanke for sein inle-. suur tänu. sooviksin kõigepealt tänada no, sissejuhatuse eest ja kahtlemata me teeme head koostööd äh, ning äh, raportil kavatsused vastavad ka äh, minu soovidele. siin on raskuspunkt kaubavedudel, kuid minu arvates me võiksime siia kaasata siiski ka reisijate veo. liikmesriigid kaaluvad, kuidas oleks võimalik koormata äh, raskeveokeid, kuidas, kuidas koormatakse praegu raskeveokeid, äh, kuid äh, me peame kaaluma seda, et meil on tegemist Euroopa Liidus diskrimineerimisvastaste eeskirjadega ning kui me soovime vähendada teatud sektoris koormust, siis peame me seda tagama ka teiste sektorite jaoks. komisjon võiks seda mõtet analüüsida ning võib-olla oleks siiski võimalik koguda makse ka reisijateveo valdkonnas, siin on vastavaid algatusi piirkondlikul tasandil, liikmesriikides, kohalikul tasandil äh, ja eesmärgiks on ju vähendada ummikuid. meil on vaja Euroopa Liidu tas-, standardeid, samas on oluline ka mõelda koostalitlusvõime tagamisele. reisijate veos on vaja kohaldada samu kriteeriume, nii nagu ka kaubavedudel. ning äh, elektroonilise maanteemaksu oh, süsteemi sisseviimine on selles osas siiamaani pettumust valmistanud. meil on süsteemid, mis toimivad piirkondlikul tasandil, riigi tasandil, kuid unarusse on jäänud Euroopa mõõde komisjon peaks siin hoopis aktiivsemalt sekkuma meil on vaja saavutada edu. vastasel korral me kaotame väga palju raha ning ka tõhusus kannatab. meil on vaja väga asjalikku raportit selle kohta, aitäh. härra Klints. härra Klints, jah, suur tänu suures osas nõustun ma härra Higinsi seisukohtadega kui meie tavakodanikena äh, sõidame autoga läbi Euroopa, siis me näeme, et kehtivad kõige erinevamad süsteemid. ning äh, väga paljudel juhtudel me tunneme ka, et meis, äh, meid koheldakse ebaõiglaselt. meil on vaja niisugust üle-euroopalist süsteemi, mis nii nagu raportöör ka ütles, annaks võimaluse äh, üks päev, üks nädal, üks kuu või ka üks aasta. kasutada maanteid, osta endale kasutusõigus, praegu nii ei ole, erinevused on väga suured. minu koduriigis pole üldse mingisugust süsteemi. me mil kohaldatakse tasu, mis vastab läbitud töödistantsile, kasutuse aega võetakse arvesse. valitsus ütleb, et meil on nagunii juba väga suur koormus just erasõidukitele, meil on ja meil on ka raskeveokimaksud ning sellest juba piisab. minu arvates oleks aga vaja tegeleda küsimusega äh, nii, et võetakse arves ka seda aspekti, et et pööratakse tähelepanu ka muudele äh, aspektidele, kütusemaksule, näiteks äh, kui me vähendame maanteemaksu arvelt kütusemaksu, siin oleks mõtlemise koht kindel on see, et seni saavutatud edusammud ei ole piisavad, seda konstateerib ka komisjon ise. ning küsimus on selles, kas see direktiiv aitab meil edasi liikuda või oleks määrus siiski asjakohasem ning meil on vaja nelja põhivabaduse tagamisele pöörata tähelepanu, me ei tohi takistada siseturu arengut ning seetõttu oleks äärmiselt mõistlik, kui me ikkagi tagaksime süsteemide koos tervitlusvõime kolmandaks ei tohi teha mingisugust vahet eh, kodakondsuse alusel. Eh, ei tohi olla nii, et teatud riikide kodanikud või veofirmad saavad eeliseid teiste arvelt. see ei ole vastuvõetav. meil on vaja selget, võrdset alustel põhinevat konkurentsi, eh, nii nagu raportöör seda ka ütleb, ning meil on vaja süsteeme, mis on omavahel võrreldavad äh, me peame aru saama sellest, kuidas seda maksu kogutakse, millest see koosneb eh, ning ka eh, see peab, see peab selgelt näitama, kui suur on näiteks halduskulude osa selles maksus ja nii edasi et ma olen nõus sellega, et liikmesriigid ise võivad selle tasu suuruse määrata. majanduslik areng liikmesriikides on niivõrd erinev, et ei ole võimalik, et kõikides riikides oleks see kõik ühtemoodi. osad riigid on oma majanduses äh, hoopis maha jäänud, nagu näiteks Bulgaaria, Rumeenia. me ei saa nõuda nendelt sama kõrget maksu kui näiteks Itaaliast või Prantsusmaalt. seda tuleb arvesse võtta Eh, mis nüüd puudutab autovedusid, eh, siis siin peaks olema eesmärgiks see, et kogu Euroopas kasutataks kõige kaasaegsemat tehnikat. Eh, meil on vaja kõrgtehnoloogilist süsteemi, mis võimaldab ka seda, et veoautojuhtidel ei teki mingisuguseid suuri probleeme piiride ületamisel sellised süsteemid on täiesti olemas, juba praegu neid tuleb intensiivselt kasutusele võtta. Eh, ning mis puudutab eh, sõiduautosid, siis siin tuleks leida eh, ka võimalus, kuidas oleks võimalik näiteks interneti kaudu maksta seda maksu kuidas oleks võimalik osta endale see vinjett ise välja trükkida ning kasutada seda. see peaks ju ometi võimalik olema. ei peaks olema tarvis piiri peal pidama jääda selle jaoks, et Äh, seista sabas ja osta endale see maanteemaksu äh, tasumust tõendav dokument. kui ma näiteks sõidan läbi Šveitsi, Itaalia, siis peaks mul olema võimalik juba ette interneti kaudu osta need vajalikud vinjetid. Äh, aitäh. Eesti Zila. härra Zile. suur tänu tahaksin tänada härra Higinsit kuna ta on väga vapralt selle raporti tegemise enda peale võtnud. see on muidugi väga kaugele ulatuv eesmärk, aga ma kardan, et lähitulevikus see siiski toimima ei hakka. Eurovinjet üks on veel veoautodele näiteks rakendamata kogu Euroopas, sealhulgas minu riigis, Lätis. see tähendab, et liikmesriigid ei ole võimelised seda tegema. mis puudutab veel Eurovinjetti, riigid saavad otsustada, kas seda kasutada või mitte ning peab ütlema, et liikmesriikidel on erinevad soovid, kui või et kas ühel päeval saab olema ühtne süsteem erasõidukitele, ma hästi ei usu see, et see hakkab toimima ja eriti arvestades, et isegi veoautode puhul ei ole poliitilist tahet seda ellu rakendada täielikult. näiteks äh, kütus äh, aktsiisimaks ei ole eraldi määratud maanteeinfrastruktuuri parandamiseks. see tähendab, et ei saa kindel olla, et äh, ka maanteemaksud hakkaksid ait-, aitama kaasa infrastruktuuri parandamisele riigis, kus neid kogutakse. ja on suuri erinevusi riikide vahel, Rumeenia, Itaalia, mm, teised riigid. kas see on tõesti reaalselt kehtestatav kogu Euroopas? ma tahaksin ka meelde tuletada, et on äh, sekretäriaadi poolt piirangud äh, assistentidele kes äh, võivad liikmesriikides töötada ja need on erinevused Bulgaarias ja Taanis. näiteks erinevus on äh, üksteist korda, üksteist korda rohkem saab Taanis maksta võrreldes äh, Bulgaariaga. nii et kui me tahame ühtset süsteemi maksustatavate teede kasutamiseks Euroopas, siis ma kardan, et see on ebarealistlik ja me oleme seadnud endale valed prioriteedid. härra Rike suur tänu, kõigepealt tahaksin tänada Jimmy Higginsit selle suurepärase töö eest ja kiire töö eest. kõigepealt minu poolt nii palju, et komisjon äh, leiab kindlasti, et tegemist on teemaga, kus mängib rolli tehnoloogia areng, aga samas ka kultuurilised erinevused juba praegu on meil võimalik kõikidele teh-, kõik äh, tehnilised, äh, finantsilised ja kultuurilised probleemid äh, ületada, meil on nii-öelda navigatsioonisüsteem, asukoha määramise süsteemid ja me saame kasutada tsoonide süsteemi liikmes- Äh, päritolu liikmesriigi süsteeme ja nii edasi ja nii edasi, kõik tehnilised võimalused on meil täiesti olemas äh, ja on loomulikult teatud erinevad kultuurilised, aga mul on kaks küsimust, esimene küsimus, ma arvan, et lõpuks peame kasutama asukoha määramise süsteemi, integratsioonisüsteeme ja elektroonilisi äh, süsteeme olulised on seejuures andmete, andmekaitse, andmete konfidentsiaalsus ja neid süsteeme tuleb kasutada ka teistes kontekstides, nagu näiteks liiklus äh, rikkumiste avastamisel ja kas äh, sellised süsteemid on praegusel hetkel kohandatavad äh, geoloogilise, geograafilise asukoha määramissüsteemiga ja elektrooniliste süsteemidega meie transpordisüsteemide puhul üldisemalt. ja kui äh, tollimaksu makstakse ja, ja meil on selline teede, teedemaksusüsteem ilma peatumata, võib-olla, võivad olla meil erinevad loomulikult äh, äh, kiipkaardisüsteemid, siis äh, kuidas teab reisija ette, kui palju ta maksma peab, kui kalliks talle läheb see tee, selle teelõigu läbimine. kui meil on kiir teelõigud, siis äh, äh, mille puhul mulle hind on tundmatu, nii et siis mitmed probleemid on andmete konfidentsiaalsus ja tarbija informeerimine hinnast, äh, kui ta peab teelõigu läbimise eest maksma. proua Ajala Sender, palun. Gracias, presidente. Si yo también me uno, digamos, al suur tänu, suur tänu, ühineksin ka kolleegidega ja tänan härra Higinsit äh, selle töödokumendi eest ja sellega, kuidas ta on antud teemale lähenenud. teemaksu peetakse maksuks ja on olnud pikad arutelud Eurovinjeti teemal ja seepärast äh, me oleme pidanud äh, piirduma kaubaveoga tulenevalt äh, õigusliku alusest, aga liikmesriigid on hakanud kaaluma ka erasõidukeid, tavalisi liiklejaid. kontseptuaalselt võttes saaste maksab või kasutaja maksab, on põhimõtted, millel põhineb meie kodanike sotsiaalne südametunnistus. see teema on vastuoluline ja samas paakiline. Nende rahade kasutamine vananeva infrastruktuuri parandamiseks on üks aspekt, mida me peame arvestama arutelude käigus loomulikult me samuti soovime, et lõppkokkuvõttes ei hakkaks me takistama vaba liikumist mitte mingil moel. kostaliitlusvõime, mille puhul meil oleks üks ühtne süsteem, on loomulikult väga oluline ja võib-olla sõidumeeriku alastest aruteludest saaksime samuti siin eeskuju võtta ja võib-olla komisjon oskab välja pakkuda süsteemi, mis aitab vähendada bürokraatiat. me ei tahaks, et tekiksid suured hinnaerinevused äh, sõltuvalt ajapõhisest süsteemist või kasutuspõhisest süsteemist Ehm, võib-olla oleks kasulik kuulda kogemustest mõnede nende asjade kohta, mida tõstatas härra Rike, näiteks Saksamaal võib-olla on teatud kogemused. et kuidas tagada, et infot kasutatakse õigetel eesmärkidel see muidugi puudutab pigem kaubavedusid kui erasõidukeid. liikumise kallimaks muutmine ei ole kodanikele kindlasti hea uudis, sellega peame arvestama, ja kaasnevad ka teatud sotsiaalsed kulud noored pered, pered, kellel ei ole palju raha, nemad on niigi tihti sunnitud elama ääremaadel ja kui me muudame neile linna tööletuleku veel kallimaks, siis see ei ole ka hea lahendus. suur tänu suur tänu kolleeg Higinsile selle ettekande eest. meil on tegemist väga tähtsa teemaga. ma arvan, et me päris kindlasti äh, peame lihtsustama Euroopa kodanike elu. me räägime kahe tuhande neljanda aasta direktiivist, see on juba ligi kümme aastat vana, vahepealse aja jooksul on tehnoloogia tugevalt edasi arenenud ning ma arvan, et lähtepunkt on praegu vale maanteedel on juba probleeme seoses sellega, et nad on, maanteed ise on nii erinevad. peale selle on liikmesriikides erinevad õigusstruktuurid ning äh, ka need äriplaanid, mida äh, ettevõtted teevad, ka nendega tuleb arvestada. peale selle on avalikul haldusel omad plaanid, mis on seotud kontsessioonilepingutega ning seda kõike tuleb silmas pidada, kui me siin soovime astuda samme elu lihtsustamiseks ma näeksin siin võimalust kehtestada maanteemaksi ilma tõketeta, ilma barjäärideta, selleks on kindlasti tehnoloogilised võimalused olemas. teine võimalus oleks ühtlustada tasud, arvestades loomulikult äh, põhimõtet kasutaja maksab kuid me ei tohi lubada siin väga suuri erinevusi. niimoodi oleks ehk võimalik leida lahendus, sest et teema on tegelikult väga tungiva tähtsusega ning Euroopa Liidult oodatakse siin kiiret ja asjalikku vastust liikmesriikides on ka suhtumine väga erinev sellesse küsimusse, mentaliteet on erinev, äh, samas tuleb meil tagada riikidevaheline koostalitlusvõime. härra Benjan, palun uh,. Yes, uh, in, in, in theoret-... Teore-, teoreetiliselt ma olen toetanud maanteemakse aastaid, aga tegelikult jah, puhtteoreetiliselt. majandusteadlased ikka ja jälle meenutavad meile, et teemaksud on ainus ratsionaalne teede maksustamise viis. nii et kui ratsionaalselt läheneda, siis jah, täiesti õige, aga kui vaadata seda eh, erasõidukiomanike seisukohast, siis see on nagu poliitiline mürk isegi kui see oleks maksustamise seisukohast äh, neutraalne, äh, siis ähm, ma siiski kardan, et see ei oleks vastuvõetav, nii et ähm, ma arvan, et me suudame teha midagi ainult siin äh, veokite osas. see on ähm, see ilmselt saaks nii palju vastuseisu eh, elanikkonnalt, et ma ei usu, et me saaksime seda kehtestada teistele sõidukitele peale kommertssõidukite. ja seepärast kõik ütlevad, et Jim on olnud nii julge ja vapper, et on selle teema üldse enda peale võtnud ehm, aga samas ma arvan, et loomulikult tasub kaaluda äh, erinevaid võimalusi, eriti kaubaveosõidukite puhul piiriületus on äh, tihti keeruline konkreetse liikmesriigi vedajad äh, on alati veendunud, et teise liikmesriigi Äh, vedajatel on palju eeliseid, nii et kindlasti tasub see kaalumist, aga rohkem ma küll praegu ei julgeks öelda, sest poliitiliselt ma arvan, et see on väga keeruline idee ja teema. nõustun ka härra Rikeega, me oleme tegelikult oma partei raames kodus teinud päris palju tööd selle teemaga, aga siis vaikselt et äh, sellest loobuti, äh, kuna põhjus oligi, et meil on tarvis äh, tagatist, et kogutavaid andmeid ei hakataks kuritarvitama ja ma ei ole endiselt veendunud, et on võimalik paika panna korralik kaitse, tulemüürid, nii edasi nendele andmetele kuni seda ei ole võimalik garanteerida, siis ma kardan, et on meil lisaks poliitilisele ka teine probleem. aga jah, äh, ettepanekuid võib teha, püüame neid analüüsida, aga ma ei usu, et äh, seda süsteemi on võimalik praegu laiendada ka erasõidukitele. niisiis, Jim, äh, peab siin tõesti üles näitama vaprust suur tänu, kõigepealt äh, sooviksin tänada kolleeg Higinsit äh, südamest tema töödokumendi eest, see on äh, äärmiselt huvitav. vaatamata erinevatele positsioonidele, mida ta siin väljendab ning ma leian, et liikmesriigid on siin viimastel aastatel oma ülesanded ka unarusse jätnud just sellepärast kogu see süsteem lonkab, et liikmesriigid ei ole valmis olnud koostööd tegema seda tehnil-, tehnilisel tasandil oleks võimalik ju kõik need probleemid ära lahendada, aga äh, siin on puudu olnud just soovist ning äh, enne jõulupuhkusele minekut me rääkisime ka sellest, et meil on vaja äh, pöörata just erilist tähelepanu koostalitlusvõime suurendamisele ning elektroonilise maanteemaksusüsteem on selle osa ning sellele tuleb pöörata tähelepanu, muidu on tegevus üldse mõttetu, sellele ma sooviksin pöörata just väga palju tähelepanu. kuid sooviksin juhtida tähelepanu ka sellele, et ükskõik, kas me teeme siis maanteemaksu vinjeti kujul või kuidas iganes, kaas-, koostalitlusvõime on kõige eeldus, kuid meil tuleb mõelda ka sellele, mida on võimalik teha praegu, hetkel. kui me räägime raskeveokite maksust, meil on silme ees Eurovinjet, kuid meil liikmesriikides on probleeme väliskulude arvessevõtmisega ning on selline liikmesriik näiteks nagu Saksamaa, kes järjekindlalt keeldub äh, sellest, et eh, võtta väliskulude eh, arves, eh, puhul arvesse ka raskeveokimaksu ning kui me, me soovime siin kasutada põhimõtet saastaja maksab, siis on äärmiselt oluline kaaluda ka seda, kas oleks võimalik neid, nende maksude kogumist ühendada. meil tuleks pöörata tähelepanu ka reisijate veo kaugbussiliinidele. Saksamaa näiteks kasutab siin võimalust, aga samas tekib siin erinev kohtlemine erinevate transpordiliigide vahel. raudtee puhul äh, on äh, maksud kehtestatud äh, ning mm, reisijate veo bussiliikluses tuleks kaugliinidele samuti kehtestada vastavad maksud vastasel korral on meil tegemist konkurentsi moonutamisega ning sellele tähelepanu, tuleb pöörata esmajoones tähelepanu. nüüd aga sõiduautode maanteemaks Saksamaa parlamendi õigusteenistus on avaldanud just sel teemal oma eksperthinnangu eh, ning eh, teinud Saksamaa valitsusele ettepaneku, et eh, õiguslikult ei ole lubatud kehtestada erinevat maanteemaksu erinevatele transpordiliikidele, seetõttu no, minu arvates tuleb liikmesriikidel just nendele aspektidele pöörata tähelepanu ning teha siin ära oma kodutöö. ning mis mulle väga muret teeb, on see, et silmas tuleb pidada ka töövõtjaid maapiirkondades. Need inimesed, kes, keda see maanteemaks sõiduautodele puudutama hakkab, inimesed, kes elavad maapiirkondades, kes peavad linnadesse tööle sõitma, nad ei saa sellest aru, nende jaoks on auto töövahend ning kui neil ei ole võimalik kasutada metrood, kui neil ei ole võimalik kasutada reisibussi, siis sellised inimesed äh, ei ole rõõmsad, kui neile kehtestatakse veel täiendavalt äh, maanteemaks. me peame eelkõige pöörama tähelepanu sellele, kas need, see maks on sotsiaalselt vastuvõetav. ning veel üks näide. kui ma asjast õigesti aru sain, vähemalt niimoodi see võiks olla, tehakse vahet nende vahel, kes sõidavad palju ja nende vahel, kes sõidavad võib-olla ainult korra pühapäeval oma autoga. ning eh, vahet tuleb teha ka eh, selle vahel, eh, kes eh, sõidab masinaga, mis võtab viiskümmend liitrit kütust või selle auto vahel, kes on, kelle, mille mootor on keskkonnasõbralik. ning lõpuks sooviksin öelda ka seda, et liikmesriigid peavad eelkõige tegema ära oma kodutöö tagades samal ajal koostalitusvõime Euroopa Liidu tasandil. aitäh! Michael, if you can be brief, because we uh, palun tehke kõik lühidalt. mina teen teen lühidalt. Euroopa Liidu eesmärk on väliskulude arvesse võtmine, seda me peame saavutama, muidu meil on tegemist siin ebavõrdse konkurentsiga maanteetranspordi ja raudteetranspordi vahel, kuid meil on praegu Euroopas piiratud maanteemaks, näiteks austerlased ei saa nõuda nii kõrget maanteemaksu, kui seda nõutakse Šveitsis, kuid siit tuleneb ikkagi küsimus komisjonile, kes ikkagi otsustab seda, millal eh, tõstetakse maanteemaksu, austerlased oleksid nõus eh, seda eh, tegema, kui meil on vaja näiteks sõita läbi Šveitsi, siis tihtilugu tehakse suured ringid selleks, et mitte sõita läbi Šveitsi, kus on maanteemaksud kõrgemad, kui on Austrias. ning see on asi, millele tuleb pöörata tähelepanu. me uurisime roheliste tellimusel, et tegelikult äh, maksavad praegu äh, äh, maksumaksjad toodud toetusi, mida oleks võimalik vältida, kuid see puudutab just raudteeliikluse toetamist, kuid need, kes kasutavad autosid, neid, nemad ei saa mingisugust toetust ning meil on vaja tagada võrdne konkurents maanteeliikluse ja raudteeliikluse vahel. härra Krammitsas härra Karamitsas meie komisjon, viis minutit. aitäh, seda on isegi liiga palju. Äh, suur tänu kõikidele, kes täna hommikupoolikul sõna võtsid, sest ma arvan, et need kommentaarid, mis tehti, on täiesti asjakohased ja me oleme nendega on ilmselt arvestatud ka raportites, mida me oleme saanud, aga võib-olla härra Higginsi raportis saab nendega veel paremini arvestada. kõigepealt pean ütlema, et tehnoloogia on praegu olemas, mis võimaldab ähm, maksustada mm, sõiduki kohapõhiselt ja vastavalt läbitud vahemaale, vastavalt päeva ajale äh, või äh, hooajale, suvi, mittesuvi, vastavalt äh, sõiduki kategooriale, arvestades äh, mürataset, äh, heitgaase, infrastruktuuri kulumist, vasta, kulutamist vastava sõiduki pealt, nii edasi. nii et tehnoloogia on olemas, kui me kaks tuhat neli tegime ettepaneku, millega, millele järgnes kahe tuhande üheteistkümnenda aasta otsus, ja siis äh, oli liikmesriikidel ja erasektoril kohustus kaks tuhat kaksteist, järgmise aasta, eelmise aasta lõpus ameeriklased ütlesid, et äh, kongress paneb paika kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks täiesti koostalitlusvõimelise osariikide vahelise süsteemi. aga miks seda seni ei ole juhtunud meil? esiteks, liikmesriigid ei soovi edasi liikuda, sest äh, nad olid vägagi seotud olemasolevate eh, teemaksusüsteemijate ja nende käitajatega. ja erasektorit saab ka süüdistada, sest eh, nad ei soovi koostööd teha, igaüks tahab jääda oma turuosa juurde ja sellest mitte loobuda. me peame ilmselt kasutama nii pitsa kui ka prääniku poliitikat piits on selles, et kahekümne kahe liikmesriigi vastu oleme algatanud rikkumismenetluse eelmisel aastal selle eest, et nad ei ole äh, rakendanud äh, eelmise aasta oktoobriks äh, koostalitlusvõimse süsteemi paikapanekut. teiselt poolt jah, piits võib olla küll hea, aga mida saab siis teha, et motiveerida liikmesriike? me oleme alustanud regulaarsete kohtumiste korraldamist erasektori esindajatega, liikmesriikidega ja oleme mm, demonstreerinud pilootsüsteeme äh, näiteks Austria, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Holland, Taani võib-olla ka, äh, et me alustaksime teatud tuumikust ja sealt laieneksime väljapoole. nii et standardid on olemas nii äh, lühimaaliseks äh, kommunikatsiooniks kui ka satelliidipõhiseks äh, kommunikatsiooniks. miks aga ei ole seda toimunud? just sellepärast, et ei ole tahet edasi minna taolise süsteemi rakendamisega. nii et me vägagi ootame ka teiepoolset jätkuvat surveavaldust kõikidele asjaosalistele ja te kindlasti aitate sellele protsessile kaasa, sest me peame tunnistama, et see on olnud läbikukkumine, äh, liikmesriigid ja erasektor ei ole teinud seda, mida nad on pidanud tegema, ja me loodame, et vähemalt regionaalsed projektid saavad sel aastal alguse. ja osaks sellest küpsisest on ka see, et me oleme öelnud, et oleme valmis äh, finantseerima, äh, kaasfinantseerima neid projekte selleks, et hõlbustada selle teenuse laienemist kogu Euroopas. seda siis taustaks. tasub tähele panna ka, et erasõidukite puhul me kindlasti tahame, et mingit diskrimineerimist ei tekiks. me oleme näinud probleeme, mis mõnedes liikmesriikides on, näiteks et tahetakse kohelda omaenda riigi eh, kodanike erasõidukeid eh, paremini kui eh, teiste riikide omi nii et seda peaks vältima, oluline on ka see, et äh, asepresident Kallas äh, ilmselt äh, tuleb välja algatusega sel aastal, mis puudutab üldisemalt maanteetasusid ja makse. ja loodetavasti õnnestub edendada neid põhimõtteid nagu mittediskrimineerimine ja nii edasi, mida ka teie märkisite et ma olen nüüd jäänud oma viie minuti piiresse, aga veel minupoolsed lisakommentaarid juba siis märtsis, kui härra Higinsi raport on välja tulnud. härra Higins, kas soovite lühidalt omalt poolt lõpetuseks midagi lisada? mitte eriti, ma arvan, et on päris lai toetus selle teemaga edasi liikuda ja eriti äh, tänulik olen variraportööride toetusele, hea meelega teen nendega koostööd ja ka loomulikult teiste liikmetega, ma arvestan konfidentsiaalsusega seotud kommentaaridega ja mainiti näiteks andmete võimaliku kuritarvitamise ohtu. nii et see on üks teema, millega me kindlasti tegeleme. teemaks kehtestajate teema meie ei äh, ütle liikmesriikidele, mida nad võivad, kui palju nad võivad maksustada, see on liikmesriikide enda otsustada. ja kolmandaks, lihtsustamine on võtmesõna siin. see on üldse kogu põhjus, miks me selle teemaga tegeleme, kui vaadata praegust olukorda, näiteks kui sõita Portugalist Hollandisse, on kuus erinevat vinjetti, Äh, teemaksu märgise süsteemi, mis tuleb läbida. ja komisjon on öelnud sedasama, kui me praegu siin midagi teha ei suuda, siis ei ole võimalik üldse selle teemaga midagi teha. et loomulikult me peame ületama vastuseisu asjaosaliste poolt, erasektori poolt ja samas ma, mul on äh, suur tahe ja motivatsioon selle teemaga tegeleda ja midagi saavutada ma võin kinnitada, raporti projekt seitsmes märts, muudatusettepanekute tähtaeg kakskümmend märts, hääletamine komisjonis kakskümmend kolm aprill, pärast kahekümne teisel muudatusettepanekute läbivaatamist. aitäh, nüüd edasi üleeuroopalise transpordivõrgu TNT suurprojektid, investeeringud ja kulud. Fraunhoferi instituut Saksamaal viis selle läbi äh, Kitty äh, Transi osalusel Šveitsist ja palun autoritel siia ette tulla. Okay, gentlemen. Aye. Aye. How are you? Thank you. Okay, so I assume. niisiis, äh, doktor Šaale, teie alustate eks ole. nii et äh, me mõtlesime, et igale kõnelejale eraldatakse viisteist minutit, seejärel ähm, küsimuste ja vastuste voor, nii et me saaksime kaksteist kolmkümmend ühele poole doktor Wolfgang Schade. palun, olge lahke, teil on sõna. Okay, <clears throat> thank you, Mr Chairman, good morning, ladies and suur tänu, lugupeetud esimees. tere hommikust, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin rääkida üle-euroopaliste transpordivõrkude investeeringutest ja kuludest. Te olete kogu taustasüsteemiga hästi tuttavad, me räägime siin üle-euroopaliste transpordivõrgustike planeerimisest ja teostamisest. üheksakümnendatel sai see projekt alguse, tegemist on tõesti suurprojektidega ja meil on olnud mitmeid arenguetappe, mis on seotud erinevate suuniste etappidega, aga äh, teostamise ja jõustamise kohta äh, üheksakümnendate aastate suunised, kahe tuhande neljandatel aastal vaadati need üle, ajakohastati ja nüüd siis ähm, äh, on viimane ülevaatamine, mille ka seoses telliti ka meie uurimus, mille eesmärgiks oli tuvastada äh, operatiivsed probleemid seoses suurprojektide elluviimisega ning esitada soovitusi selle kohta, kuidas tööga seotud äh, üle-euroopalise transpordivõrgu rakendamise probleeme saaks parimal võimalikul moel lahendada või leevendada. me oleme jaganud oma ettekande kaheks osaks. kõigepealt räägiksime juhtumiuuringutest, viisime läbi kümme juhtumiuuringut kogu suurem ülduuringu raames. ma räägiksin nendest erinevatest juhtumitest, erinevatest näidendest kõigepealt ja siis hiljem räägiksin projekti hinnangust ja äh, viimastest arengutest. nii palju siis minu ettekandest, kõigepealt me viisime läbi äh, kirjandusliku ülevaate, vaatasime, millised on transpordiprojektide hinnangu ähm, üldisemalt, seejärel ähm, määratlesime oma valikukriteeriumid äh, juhtumiuuringute jaoks, äh, tegime koostööd Euroopa Parlamendi personaliga ja siis valisime kümme juhtumit välja oma uuringu jaoks juhtumi uuringud, loomulikult kõigepealt kontoris läbi viidud uuringud, kulu-uuringud, prognoosid ja nii edasi ja nii edasi, aga lisaks puht andmeuuringutele viisime me läbi äh, intervjuusid äh, erinevate komisjoni peadirektoraatidega, liikmesriikide ametitega ja projektide, konkreetsete projektide kallal töötavate isikutega ja nii edasi. nii et äh, kirjanduse läbivaatamine, juhtumiuuringud, intervjuud, nende põhjal viisime siis lõpuks läbi analüüsi ja esitasime oma soovitused. kümme juhtumit, mida me otsustasime, mille me otsustasime välja valida hõlmasid äh, viite raudteeprojekti, suur osa üle-euroopalise transpordivõrgu projektidest on äh, raudteeprojektid, seepärast ka viis kümnest raudteeprojektid äh, on ka maantee ja raudtee segaprojekt, kiirteeprojekt ja loomulikult meie eesmärgiks oli ka EXPO-st juhtumeid analüüsida eks posto juhtumite puhul on võimalik äh, planeerimisfaasi äh, hinnata ja vaadata, kuidas projekt lõpuks jõustus ja kuidas planeerimise tulemus praktikas rakendus. meil oli siis kuus ekspost juhtumit ja neli juhtumit, mille puhul praegu on käimas planeerimisfaas ja tegemist on äh, suurte megaprojektidega, äh, mis on üheks osaks üle-euroopalisest transpordivõrgust. ja nagu te näete, me püüdsime ka ta regionaalselt tasakaalu säilitada Euroopa äh, vanade Euroopa Liidu liikmesriigid, Euroopa viieteistkümne ka seotud projektid on ühelt poolt esindatud ja teiselt poolt ka EU kaksteist projektid uutest liikmesriikidest. siin siis näete, mida me avastasime kõigepealt kulude külje pealt ja projektide hinnangu öö, osas kümme juhtumit öö, saja kolmekümne ühest miljonist eurost kuni kahe koma nelja miljardi euroni. kõige väiksem oli A üksteist kiirtee projekt Berliinist Poolasse ja kõige suurem projekt on äh, see lääneranniku äh, peamagistraal, mis läheb meile maksma kaksteist koma neli äh, miljardit ja tegelikult on tegemist selle puhul ka kahe äh, juhtumi uuringuga, sellepärast seda plaaniti kahes faasis, üheksakümne neljandal aastal sai see alguse oma planeerimise faasiga, kui leiti projekti algkulu maksumuseks oleks pidanud olema kaks milja-, miljardit eurot ja lõpuks see kasvas siis neljateistkümne miljardi piirimaile. kahe tuhande kolmandal aastal vaadati plaanid üle ja plaanid muutusid ja seetõttu kulud kasvasid kaheksa miljardi euro võrra ja lõpuks investeeringud olid siis kaksteist koma neli miljardit eurot. selle konkreetse ja siis neljandas, kolmandas, neljandas tulbas näete kulu tasuvuse suhet, benefit cost ratio ühest koma seitsmekümne viiest kuni kuue koma viieni umbes, kuue koma protsendini ja kasu-kulu suhe, selle puhul võetakse arvesse ka sotsiaalseid asjaolusid, üheksa koma neli protsenti selle puhul on äh, see sotsiaalne kohandamismäär äh, kaks koma viis protsenti, social discount protsent, siis äh, Lääneranniku äh, peamagistraal net present value, NPV on siin välja toodud ainsana ja arvestatud on ka makseperiood, äh, tagasimakse või taga, tasuvusperioodiks on äh, kuni kakskümmend aastat. siis veel äh, olulised elemendid uutest, uutes suunistes on keskkonna mõju EIA neljas tulp suuremal osal projektidest oli teatav keskkonnamõju hinnang, aga seda sõltuvalt sellest, millal see ellu viidi, erinesid ka nende projektide sisud, varasemate projektide puhul ei, oli keskkonnamõju hinnang vähem põhjalik. ja viimane kliimamõjuhinnang äh, oli suurte projektide puhul äh, uut, äh, ar-, paljud arvavad, et uute projektide puhul, suurte projektide puhul on see enesestmõistetav, aga kaheksa projekti puhul äh, kümnest äh, seda ei olnud ja tegelikult pole seda ka täpsemalt määratletud. kahe projekti puhul on olemas liikluse süsinikdioksiidi heitmete hinnang, see on üks osa tõenäolisust kliimamõju hinnangust, aga äh, teised osad äh, tõenäolisest kliimamõju hinnangust ei ole sellesse, nendesse kahesse kliimamõju hinnangusse kahe projekti puhul kaasatud nüüd siis konkreetsed juhtumi uuringud, mille puhul me viisime, saime läbi viia ekspost analüüsi, kuus täpsemalt juhtumi hinnangut. kõigepealt tuleb siin teha vahet kolmel erineval kulu äh, prognoosil, kõigepealt algselt kulud, algsed prognoosid mis esitati siis, kui algas projektide planeerimisfaas. Betuve puhul näiteks, nagu näete, siin oli äh, tuhat viissada miljardit eurot esialgsel, esialgse planeerimisplaani, plaani käigus kui seda planeerimisfaasi alles alustati, aga siis, äh, kui äh, planeerimisfaas arenes, võeti arvesse erinevaid võimalikke tunneleid ja nii edasi ja lõpuks langetati otsus kolm koma kuuskümmend seitse miljardit eurot ja selle, see oli siis äh, otsustatud kuluhinnang, kahe tuhande seitsmendal aastal viidi projekt lõpuni ja tegelik kulu oli neli koma seitse miljardit. ja ehk siis äh, siin on näha ka, kui suurel määral tegelikult kulud ulatasid prognoositavad kulud ja te näete, et see on siis kakskümmend, kahekümne seitsme protsendi võrra. ja kui võrrelda siis algset kulu tegeliku kuluga, planeerimisfaasi algset kulu, siis on tõesti see vahe väga suur, aga äh, võib-olla see pole kõige mõistlikum. ja kahe juhtumi uuringu puhul me avastasime, et äh, juhtumiuuringuid tegelikult lõpule ei viidud, äh, projektid seitse ja kaheksa siin äh, slaidil, Sevilla kiirtee ja Berliini-Poola kiirtee. me lähtusime algselt Euroopa Komisjoni koduleheküljest, aga kui me otsustasime nende projektide kaasamise üle, aga on teatavat segadust, hiljem, kui me hakkasime uurima andmeid põhjalikumalt äh, ja võtsime ühendust ministeeriumitega, olid äh, andmed hoopis teistsugused kui need, mida leidsime äh, kodulehe, komisjoni kodulehelt. siis otsustusprotsessi kirjeldamise süsteem siin üle-euroopaliste transpordivõrgustike projektide puhul, tegemist on ideaalprojekti kirjeldusega või ideaalprotsessi kirjeldusega, see aitab ka meil potentsiaalseid probleeme tuvastada planeerimisfaasil ja näha, millest tulenevad teatavate projektide puhul tegelikke see, millest tuleneb see, et tegelikult kulud ulatuvad prognoositavad kulud, aga juhin siin tähelepanu kahele asjaolule. kolm kasti siin on väga olulised etapid otsustusprotsessis. Te vist ei näe praegu neid siin paraku. kõigepealt see, et projekti kohta tuleb esitada ettepanek, võtame siin Betuvia laini ettepaneku, algselt oli projekti ettepanek, siis viidi läbi esmased eeluurimised ehk siis eelteostatavuse eeluuringud, otsustatakse, millised on üldised võimalused ja siis Feimani sild ja tunnel tunneli planeerimine, see on esimene, siis äh, planeerimise faas viiakse läbi äh, keskkonnamõju hinnang ja vaadatakse ja eelteostatavuse hinnang, vaadatakse, millised äh, alternatiivid projekti puhul valitakse ja seejärel viiakse läbi teostatavusuuring, järgmine oranž kastike, vaadatakse erinevaid teevõimalusi ja viiakse läbi kulutõhususe analüüsid, keskkonnauuringud jällegi ja nüüd sedakorda juba põhjalikumalt, sellepärast et teada on täpselt kavandatavad marsruudid ja selle, nende analüüside põhjal äh, langetatakse lõplik projekti otsus ja selle projekti otsuse põhjal langetatakse otsus rahastamisvahendite kohta ja ja sellest, selle põhjal siis langetatakse lõplik otsus kaasrahastatava projekti kohta. võib-olla üks oluline element selle slaidi puhul on transpordi prognoos. kui on valed transpordi äh, prognoosida, siis äh, on see üks võimalik põhjus projekti läbikukkumisele ja jätkusuutlikkusele, et kui transpordiprognoosid on ülehinnatud, siis äh, ei saa investeeringuid, investeeritud raha tagasi teemaksude ja teiste võimalike tuluallikate kaudu. meie juhtumiuuringute järeldused siis äh, mõned neist täpsemalt. kõigepealt me tuvastasime selle, et projekti definitsioon ei olnud piisavalt selge äh, ja seetõttu on kulud, tegelikult kulud ülata, ületanud prognoositavad kulud. ja varasemad uurimused on näidanud sedasama, ka Rail Baltica uurimus äh, viitab samale, praegu pole asjad piisavalt täpsed äh, veel transpordihinnangud, transpordiprognoosid, neid just mainisin, transpordiprognoosid, valed transpordiprognoosid on äh, üheks põhjuseks, miks, miks projektid vajavad äh, uues, uuesti rahastamist või taasrahastamist, siis äh, läbipaistvus, uurimused ja projekti analüüsifaas peaks olema avalik, sellepärast et meie leiame, et projekt oleks vähem riskantne ja äh, satuks väiksemate tõrgete otsa äh, kui äh, protsess ei muutuks avalikuks alles pärast seda, kui kõik on otsustatud äh, ja ehitustöö pihta hakanud. info erinevate projektide kohta on väga killustatud, äh, kui uurida Euroopa Komisjoni kodulehekülgesid, siis võib leida teatavaid uuringuid, aga ministrite, ministeeriumite kaudu võib saada pisut infot, aga igal juhul andmete väljakaevamine, asjakohaste andmete väljakaevamine on tõesti tõsine töö. ja nüüd ma annaksin üle oma kolleegile Ladies and gentlemen, I am Vanna Rotengatter. suur tänu! mina olen äh, pärit Tehnoloogia Institutsioonist ja minu, meie ülesandeks oli kõigepealt uurata, uurida, milliseid hindamismeetodeid on rakendatud üle-Euroopalise transpordivõrgu suurprojektide puhul. kõigepealt äh, üldisemad järeldused ja meie üldine kokkuvõte, kõigepealt Euroopa Liidu panus suurprojektide puhul jaguneb kaheks faasiks, kõigepealt planeerimise etapp ja siis teostamise etapp ja see kehtib nii kaasraha, see kehtib kaasrahastamise puhul, mida rakendatakse suurprojektide puhul liikmesriikidega ja need kaks äh, faasi on omavahel seotud, äh, juba planeerimisfaasis äh, on tunda teostamisfaasi mõjusid, sellepärast et liikmesriigid loodavad loomulikult rahas, kaasrahastamisele ja kaasrahastamise ähm, võimalus võib mõjutada juba kujundamisfaasi ning planeerimisfaasis tekitada probleeme ja läbikukkumise mõjusid, algeid. kõigepealt peaks Euroopa kontekstis eraldama planeerimist, siis võrgu määratlemist, tegemist on mitmemodaalse võrgustikuga, mis aitab saavutada seatud üldeesmärke ja kolmas tasand siis on konkreetne projekt, ainult üks osa võrgukonfiguratsioonist, mille kohta on otsus langetatud. varem äh, oli planeerimise protsessi kulg tagurpidi pööratud, püüti määratleda erinevaid projekte, mis kokku kujundaksid transpordikoridore, see vaadake siin näiteks äh, esimesi suuniseid äh, üle-euroopalise transpordivõrgu kohta, kus äh, rakendati väga seda koridori mõistet, koridori mõiste arenes kahe tuhande neljanda aasta suunistes ja see strateegiline tasand oli kõige viimane tol ajal, siis uuriti, kas projektil üldse on Euroopa väärtust või ei ole ja sellest tulenevalt äh, oli mitmesuguseid läbikukkumisi, projektid määratleti valesti, projekti kujundamine äh, läks viltu ja äh, selleks, et seda planeerimisprotsessi ümber pöörata, komisjonis otsustati kõigepealt võrgu konfiguratsioon paika panna ja seda lähtuvalt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta valgest raamatust kõik üldvõrgud ja põhivõrgud äh, ja see definitsioon, mis, äh, millest nüüd lähtutakse ähm,, TNT juhti-, ühe suuniste puhul äh, on õige tee minu meelest, aitab varasemaid vigu vältida ja ma ei hakkaks siin üksikasjalikult analüüsima, kuid esitaksin teile meie soovitused jätan selle metodoloogilise osa vahele. kahju, kahju. olen ju teadlane. ja seetõttu oleks äh, minu jaoks rõõm ka meie metodoloogilist kriitikat teile tutvustada. Äh, oleme õppinud äh, nende juhtimis, juhtumi uuringute käigus, aga paraku tutvustan teile praegu siis äh, ainult äh, meie metodoloogia üldjäreldusi kõigepealt. Äh, oluline on alustada strateegilise arenguplaaniga ja selge projekti kirjeldusega konkreetse projekti kohta. see oli suurem puudujääk, varem projektid pandi paika ilma strateegilise üldplaanita. teiseks, metodoloogiline transpordisüsteemi areng peab jätkuma, see tähendab seda, et äh, transpordimudel, äh, mis on välja arendatud äh, näiteks komisjonis, peab äh, arenema, võtame siin näiteks vilja näite, meie soovitaksime seda äh, mure, mudelit edasi arendada, nii et tegemist oleks ainult äh, raammudeliga, mida on pidevas liikumises, see on vajalik sellepärast, et Euroopa Liidu, Euroopa Komisjonil oleks omaenda vahend selleks, et kontrollida liikmesriikide esitatud andmeid. teiseks, liikmesriikidel on vaja võrdlusaluseid Euroopa tasandil, sellepärast et nende liikmesriigi mudelid, äh, mis on üksikasjalikumad, äh, vajavad kohandamist äh, lähtuvalt Euroopa arvudest. ja väike riik, kus on võib-olla viis miljonit elanikku, ei te peaks tegema maailma majanduse arengu kohta teisi järeldusi kui näiteks Euroopa Komisjon ja see oli äh, üks põhjuseid, miks need erinevused äh, kulutõhusus analüüsides olid silmatorkavad, mõnedel liikmesriikidel on üsna optimistlikud äh, opt-, prognoosid, äh, e-, e-, kulutõhususe analüüsi andmed olid seetõttu üsna lahknevad. meil oleks vaja siis Euroopa transpordimudelit. siis kulutõhususe ja mitmetingimuslikkuse rakendamise juhendamine, abi äh, uutes liikmesriikides iseäranis äh, ja liiduvates liikmesriikides on äh, Jaspers ja nõuandekojad, need, kes aitavad ka otsustusprotsessile kaasa siis äh, tuleks äh, samuti keskkonnamõju uuringud ja keskkonnauuringud üldisemalt äh, kaasata, strateegiline keskkonnahinnang ja kliimamõju hinnang. osaliselt rakendatakse neid uurimusi, eriti keskkonnamõju hinnangut, aga strateegilise keskkonnamõju äh, hinnangu äh, osas võib öelda, et mõnedes riikides seda rakendatakse, aga mõnedes mitte ja kliimamõju hinnangut äh, rakendatakse väga vähe ja infrastruktuuri ja külge kliimamõju osas üldse ei analüüsita. siis järgmine faas on teisest mõjude ja Euroopa lisandväärtuse hindamine, väga raske ülesanne ja seda ülesannet ei saa täita, kasutades praeguseid kulutõhususe hindamise meetodeid. meil on vaja teisese mõju äh, ja teisese kasu hindamise protsente suurte projektide ja koridoride jaoks ja ka võrgu konfiguratsiooni jaoks. komisjon peab äh, teeb ära esimese töö, hindab põhivõrku, paneb paika põhivõrgu konfiguratsiooni, selle, seda saab teha ka liikmesriigi tasandil. Euroopa Liidu lisandväärtust aga ei ole siiani määratletud, vaid on ainult kirjeldatud, pole, puudub selge definitsioon, puuduvad mõõtealused, me ei saa seda praegu mõõta. ja lõpetuseks prognooside kohandamine kriisioludega ja väga paljude juhtumite puhul pidime me tõdema, et majandusarengu muutusi ei ole selliste projektide puhul arvesse võtnud, sellised muutused aga on majanduskriisi tingimustes möödapääsmatud, need mõjutavad, kriis mõjutab prognoose äh, ja mõjutab ka kaasrahastamise võimalusi Euroopa suurprojektide puhul lõpetuseks veel neli soovitust, mis on seotud äh, teostamisfaasiga. kiiresti tuleb äh, määratleda esitatavate dokumentide kvaliteedi ja äh, nõude, nõue ja andmed, mida esitatakse projektide kohta, tuleb ühtlustada kaasrahastamise tingimused äh, peavad olema paigas äh, konkreetsete äh, rahastamisvahendite puhul ja erinevate rahastamisvahendite eeskirjad tuleb ühtlustada, olgu siis tegemust ühtekuuluvusfondi rahadega, TNT projektide rahadega ja nii edasi. siis meie ettepanek, see oleks kohustada projekti andmete, andmed koondada ja luua selline andmeamet, kust on võimalik saada äh, nende projektide kohta kõik asjakohased andmed. praegu pidime pöörduma äh, liikmesriikide poole, komisjoni poole, äh, nende projektide läbiviijate poole ja nii edasi, et andmeid koguda. kui andmed oleksid koondatud ühte kohta, aitaks selle väga tähtsa teemavaldkonna puhul läbipaistvust parandada ning ka tuleviku planeerimisprotsessi lihtsustada. ja lõpetuseks, sidusrühmade osalemine on suurprojekti tööstusriikide puhul äärmiselt tähtis. tööstusriikides on äh, peaaegu võimatu suurprojekte ellu viima, ilma, viia ilma, et kodanikud sellele kõvasti sõrgu vastu ajaksid, aga seetõttu integratsioon peab algama juba algusest, sidusrühmadega tuleb nõu pidada ja meil on siin näiteid, nagu näiteks Stuttgart kakskümmend üks projekt, kus protestitegevus algas siis, kui alustati juba ehitustöid aga osalemine peab olema tagatud planeerimise, projekti planeerimise faasi algusest peale kuni äh, ehitusfaasi lõpuni. suur tänu! suur tänu, lugupeetud härrad, härra Kross, härra Ertug, proua Pilpau, kas keegi soovib veel sõna, härra Kantšan, härra Koš, härra Kantšan suur tänu, sooviksin kõigepealt tänada selle ettekande eest, et ma usun, et see on meie komisjoni jaoks väga kasulik. oluline on, et me näitame, et me tegeleme nende teemadega. siin on kolm peamist probleemi, projektide jätkusuutlikkus, lubade saamise küsimused ja ajaline planeerimine Need on kolm olulist valdkonda. kui siin ei ole kindlust, eh, siis investorid ei ole eh, sugugi sellises olukorras, et neil oleks võimalik mingeid plaane teha. meil on vaja tagada nende aspektide eh, arvestamine ka selleks, et oleks võimalik kasutada averust, et et äh, oleks võimalik tagada mingi planeerimiskindlus. Need on nagu kõige olulisemad küsimused. jätkusuutlikkus, see puudutab majandusküsimusi, aga ka keskkonda, sotsiaalvaldkonda. ükski neist kolmest aspektist ei tohi jääda tähelepanuta puudusi on meil aga nii projektide eelneval kui ka järelhindamisel. mida me teha saame? me oleme väga pealiskaudsed seni olnud, meil on vaja põhjalikumat äh, küsimuste käsitlemist. kui meil on tegemist tõsiste projektiga, lisaks projekti elluviimisele äh, on meil vaja luua stiimulid. meil on vaja majanduslikke stiimuleid, meil on vaja näidata, et projektid on tõepoolest tasuvad ning kui me asume projekte ellu viima, siis selles faasis on meil vaja mõelda ka muudele rahastamisallikatele projektide elluviimine peaks võimalikult vähe koormama avalikku eelarvet. see peaks ometi võimalik olema. meil on vaja silmas pidada ka kõiki võimalikke tagajärgi, mis projektidega kaasnevad. et tegemist on keerukate mudelitega, kui me peame silmas näiteks TNT-d ning tuleb eristada neid projekte, mis on teistest tasuvamad. tuleb äh, hinnata objektiivselt ka kõige kaasnevaid kulusid selleks, et äh, oleks võimalik paremini kaasata erainvestoreid. erainvestoreid tuleb aktiveerida ning selleks tuleb tagada jätkusuutlikkus nendel ja need kolm sammast, mida ma eelnevalt nimetasin, need on selle jaoks otsustava tähtsusega ja vielen Dank ähm,, zunächst einmal recht herzlich. Eh, suur tänu kõigepealt eh, härra äh, Schadele ja härra Rosenkaterile eh, väga kasuliku info eest see on ju teada, et suurprojektide teema on liikmesriikide jaoks väga emotsionaalne teema, arutelud on väga tulised, me teame seda Saksamaa näite varal ja ning tihtilugu on meil Euroopa riikides äh, ikkagi veel vaja niisuguseid suurprojekte ning Saksamaal samas on neid võib-olla juba piisavalt palju. poliitika jaoks tähendab see väga suurt vastutust, me peame otsustama, kus mida ehitada äh, ning äh, meie siin oma raportis, mis puudutab suuniseid TNT suurprojektide osas oleme püüdnud nende aspektidega ka arvestada. Äh, kõik minu arvates äärmiselt oluline on kõigepealt äh, see, et äh, me strateegilised eesmärgid täpselt välja toome. tähtis on, et inimesed saaksid nendest aru. teine oluline teema äh, millega on Euroopa Liidu tasandil praegu seotud väga palju pro eh, probleeme, eh, on see, et liikmesriikide oma, eh, oma transpordiskeemid ei ole kooskõlastatud teiste riikide transpordiskeemidega. väga raske on saada ka informatsiooni võrkude kohta raske on neid skeeme omavahel kooskõlastada, sellele tuleb pöörata rohkem tähelepanu. meil on vaja ka selgeid kriteeriume projektide valimisel, projektide elluviimisel. peale selle tuleb arvestada ka tulude ja kulude eh, analüüsiga. näiteks oma raportis, mida me kaheksateist, mille me kaheksateistkümnendal detsembril suurte, suure häälteenamusega heaks kiitsime, eh, oleme sellele eh, palju tähelepanu äh, pööranud, samuti tuleb pöörata tähelepanu kliimamõjudele. just nendele aspektidele tuleb suurprojektide äh, valikul tähelepanu pöörata. Äh, mul on väga hea meel selle üle, et te juhtisite tähelepanu ka läbipaistvusele projektide ettevalmistamise ja elluviimise faasis nii hästi planeerimisel kui ka eh, projektide elluviimisel, kulude prognoosimisel, otsuste tegemisel on vaja suuremat eh, läbipaistvust. TNT eh, agentuur on väga hea näide selle kohta, kuidas oleks võimalik kõik need andmed kokku koondada, saada tervikpilt ning viimane minu jaoks oluline punkt, tegelikult minu jaoks kõige tähtsam punkt on see, et õigel ajal ning siduvalt kaasataks piirkondlik ja kohalik tasand sellele me juhtisime ka raportis tähelepanu. me ei tohi lubada niisugust asja, et piirkondlik ja kohalik tasand ainult vaatab pealt sellest, kuidas tehakse suuri projekte, mis huvitavad transiitriike. me peame selles valdkonnas astuma samme, et parandada oma tegevust ning Äh, nüüd äh, niisugune teema Trans Tools, äh, siin on tegemist olulise instrumendiga, seda ei tunta piisavalt hästi, seda ei osata piisavalt hästi kasutada ning Euroopa Komisjoni asjatundjad võiksid meile pisut põhjalikumalt selgitada, mida on võimalik Äh, siin parandada, kuidas komisjon äh, seda hindab, äh, kuidas oleks võimalik liikmesriikide erinevad andmed kokku koondada selleks, et ühiselt planeerida tulevikku mõjutavaid projekte. aitäh teile aga selle info eest, mida te juba esitasite! Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias por las explicaciones. proua Bilbao, aitäh kõikide nende selgituste eest, mida me praegu kuulsime. nagu kolleeg eelnevalt juba ka ütles, üks raportööridest juhtis tähelepanu sellele, et TNT uued suunised Äh, peavad hoolitsema selle eest, et läbipaistvus projektide valimisel ja projektide teostamisel peab olema suurem. Äh, samuti äh, need kriteeriumid, mida riigid kohaldavad suurprojekti määratlemiseks, peavad olema arusaadavad ja läbipaistvad. sellisel juhul me saavutame Euroopa tasandil suurema lisandväärtuse üldiselt ma olen nõus, kui te ütlete, et meil on vaja suuremat läbipaistvust ning meie fraktsioon on esitanud muudatusettepanekuid ka selles suunas, et läbipaistvus oleks tõepoolest tagatud kõikide projektide puhul kõikides liikmesriikides ning absoluutne läbipaistvus peab olema tagatud ka valikukriteeriumide osas, kui komisjon otsustab, milliseid projekte hakata ellu viima mina olin nende seas, kes puutus seejuures kokku väga suurte probleemidega, sest mul ei ole õnnestunud teada saada äh, mind huvitavas valdkonnas, millised otsused olid kõige alguses, mis olid projekti valimise äh, kriteeriumid, millised mille alusel otsustati, kui suur peab olema Euroopa Liidu panus, kui suur peab olema liikmesriigi panus. meil peab olema selge ja läbipaistev meetod ning siit ka minu küsimus mis puudutab seda analüüsi. võib-olla te võiksite meile öelda, kas te Euroopa koordinaatorite rolli samuti arvustasid, arvestasite eh, oma definitsioonide puhul eh, ning teiseks otsustusprotsess. kuidas te hindate piirkondade kaasamist? just äh, seal, kus piirkondadel on äh, otsustav roll projektide elluviimisel ning lõpuks, äh, mis toimub Berliini, Poola ja Selvia projektidega. siin on tegemist avalike projektidega, võib-olla te oskate selgitada, mis nende projektidega praegu tegelikult toimumas on? ning eh, veel kord eh, rõhutaksin läbipaistvuse tähtsust, kodanike kaasamise tähtsust ning ma tahaksin väga teada, kas teie tehtud analüüs näitab ka, et on olemas selliseid projekte, mis on tõepoolest näidiseks eeskujuks teistele Sí, gracias, presidente. Sí, yo también agradezco todo. aitäh, härra esimees, ütleb ajalas, kolleeg Ajala Sender. ka mina tänan äh, selle info eest, mida meile siin tutvustati äh, ning äh, sooviksin omalt poolt teada, mis on need valikukriteeriumid täpsemalt, kuidas valikukriteeriumite puhul, nagu ka kolleeg Bilbao viitas, tehakse vahet heade ja halbade tavade vahel. on projekte, mis kulgevad ilma igasuguste probleemideta, aga on ka teistsuguseid. kas on võimalik siin eristada mingeid kriteeriume? ning parlamendis oleme me juhtinud tähelepanu ka sellele, et meil on väga suuri äh, projekte, mis kulgevad üle seitsme aasta eh, ning eh, sellisel juhul ei saagi loota, et projekt, et need kiiremini lõpule jõuaksid. Need on pikaajalised projektid ning eh, eelarve kaks tuhat neliteist ja kaks tuhat kakskümmend on küll arutusel, kuid on projekte, mis kestavad kauem ning niisugune erinev ajakava projektide puhul eh, võib põhjustada probleeme. seda on ka varem ette tulnud, samuti te ütlesite, et osad riigid on optimistlikumad, osad pessimistlikumad, mis nüüd puudutab majandusprognoose, kuid teie kui asjatundja, eh, kas te võiksite öelda, eh, kuidas praegune kriis mõjub suurprojektidele? see äh, on üks suur pro-, äh, probleem, kuidas kohaneda kriisi mõjudega, ähm, kas meil on vahendeid, äh, mis võimaldaksid seda kohanemist hõlpsamalt läbi viia ja siis ka piiriülesed projektid. millised on need raskused, mida te täheldasite? siin on kahtlemata erinevusi äh, riikide õiguses, mis puudutab hankemenetlusi, ehituskorda, ohutuse taset, keskkonnanõudeid ja nii edasi, kas seda kõik, kuidas seda kõike arvestatakse? härra Kraamer, palun. jah, ka mina loomulikult tänan ettekand-, ettekannete eest ning mul on paar küsimust. kõigepealt projektide valiku kohta miks eh, näiteks eh, Torino või eh, Eurotunnel valiti projektid, mis läbi kukkusid, miks valiti teatud projektid välja, mis õnnestusid, mis olid need valiku alused? ning Fairman Belti projekti osas Äh, seda ehitab äh, Taanimaa, äh, Saksamaa jaoks on see projekt väikese tähtsusega. kas niisuguseid küsimusi, kas te käsi-, uurisite ka selliseid projekte ning veel Prant-, Prantsusmaa kontrollib koda äh, hindas üht projekti näiteks oluliselt äh, kallimaks, kui esialgu Euroopa projektid olid äh, ning siin on probleemid nüüd kaasrahastamisega, kui suur peab olema Euroopa Liidu kaasrahastamisprotsent, kui siin tegi probleeme, siis kuidas neid lahendatakse Äh, ning nüüd äh, avaliku ja erasektori partnerluse küsimused jaanuaris Berliini äh, päevalehes oli pikk artikkel selle kohta Frankfurdi näitel, toodi ka näiteid teistest linnadest, teistest riikidest ning Saksamaa parlamendis Äh, oli juttu, äh, küsimus oli selles, et kuidas oleks võimalik äh, paika pan-, riigi paika pandud võlapidurist ümber hiilida ning tõestati, et averus on mõistlikum lahendus mind loomulikult huvitaks, milline on teie suhtumine sellesse, kas te hind, kas teil on positiivseid näiteid, kas teil on negatiivseid näiteid äh, nüüd Balti-Aadria mere koridor, see läheb läbi Austria, läbi Albi tunneli, läbi Pannonia eh, maastika, see oleks soodus kuid, eh, kuid eh, küsimus on selles, kus see täpselt kulgeb, kas on võimalik viia seda läbi tunnelite või läbi Maasika, millised on need trikid, mida seal tehakse? mina tahaksin poliitikuna teada, mis seal tegelikult täpselt toimub ning mis see kõik maksma läheb. Teil ilmselt on kogemusi, sest et te juba muigate ning me oleme juba kakskümmend aastat nende küsimustega tegelenud, aga lõpuks viimane küsimus Saksamaal Nürnbergi ja Erfurti vahel me ehitasime äh, äh, kiirmaantee äh, kaasrahastamisega, kuid me ei näe sellele mitte mingisugust Euroopa mõju, see on kohalikul tasandil huvitav projekt, aga Euroopa kasu on väike, kui ta, kui nüüd see, kuidas hinnatakse Euroopa lisandväärtust niisuguste kaasrahastatavate projektide puhul? sest küsimus on just Euroopa rahades Colleagues, we ask so many questions every time when we have these studies, but we never give enough äh, me laseme esitada palju küsimusi iga kord, kui selliseid uuringuid tutvustatakse, aga me ei jäta piisavalt aega vastamiseks. nii et palun, äh, järgnevad küsijad, tehke lühidalt ja siis me saame anda kümme minutit vastamiseks aega äh, nendele, sellele suurele hulgale küsimustele. härra Oidas. Chairman, honourable members, I will try to be brief. aitäh, ma püüan teha lühidalt. tsiteeriksin järelduste viimast lõiku, kus on öeldud, et eh, otsustusprotsess TNT kaasfinantseerimise osas tundub olevat, et eh, see on viimase viime, viie aasta jooksul oluliselt paranenud, aga seda saab edasi parandada arvestades ka muudatusettepanekuid, mida on teinud Euroopa Parlament. ma olen nõus, komisjon omalt poolt äh, sooviks tänada autoreid äh, uuringu eest, mille nad on läbi viinud väga lühikese aja jooksul ja ka sekretäriaati transpordikomisjonis. see uuring on äh, väga erinev sellest, mis avaldati viis-kuus aastat tagasi. mul on vähe kommentaare ja üks vastus märkustest üks järeldusi, mis äh, uuringu kokkuvõttes on, on, et on äh, seos konditsionaalsuse ja proportsionaalsuse vahel, et kui kaasfinantseerida kümme protsenti, siis äh, loomulikult tingimuste arv on piiratud. Euroopa ühendamise rahastuga protsendid kasvavad ja te olete näinud, et ka tingimuste arv kasvab, aga praegusel perioodil ei ole eraldatud TNT raha, kui keskkonnamõjude hinnangust ei peetud kinni. ja ma pean olema, ütleme selgelt välja, et oleme isegi suuri projekte peatanud aastateks, kui on olnud kahtlusi selle aspektiga seoses. TNT raha on üks äh, karmimalt hallatud äh, eelarve osasid. Äh, me oleme läbi vaadanud läbi viinud ka keskperspektiivi hindamise ja tagasi nõudnud raha, mida ebaõigesti on kasutatud, ja on täielik äh, läbipaistvus meie poolt valikukriteeriumides ja meil ei ole tegelikult ka käesolevalt komisjonilt olnud mingeid vastuväiteid. oli küsimus ka modelleerimise kohta ning ka siin võime nõustuda uuringu tulemusega. John Stulesiga oleme teinud aastaid tööd ja investeerinud miljoneid, aga tulenevalt äh, sellise modelleerimise keerukusest ja faktorite mitmekesisusest ei ole äh, rahuldavat lahendust äh, õnnestunud leida Euroopa Liidu tasandil. seepärast töötatakse välja teine mudel, mis on rohkem võrgustiku mudel ja see peaks täiendama TransToolsi ja olukorda parandama. ja nüüd minu vastus minu vastus sellele on, et me ühiselt töötame välja uue TNT võrgustiku, seda on ka uuringus märgitud, prioritiseeritakse tuumvõrgustikku ja pakume välja koridoride ja koordinaatorite rakendamise ja ma arvan, et see saab anda meile vastuseid, mida John Stools ja teised vahendid praegu anda ei saa. tarvis ei ole ainult suuri infrastruktuuriprojekte, üle kõige on tarvis olemasoleva infrastruktuuri kasutamist, väiksemaid meetmeid teenuste ja opera- ja toimimise parandamiseks ja kui me saame lahti nii-öelda pudelikaeladest, siis see tõesti paneb äh, selle võrgustiku tööle. ma arvan, et äh, teie komisjoni ettepanek on oluline ja on üks asi, mille ma tahaksin välja tuua. koridorialane otsus. lõppkokkuvõttes, kas me suudame kinni pidada tähtajast ja kas meil on olemas vahendid sinna jõudmiseks. Äh, ma vägagi tervitan äh, kahe raportööri ettepanekuid selles suhtes, see kindlasti aitab eesmärgile lähemale liikuda. aitäh! nüüd on meie vastajatel seitse minutit kõigile küsimustele vastamiseks, sest koosolek peab lõppema kaksteist kolmkümmend. aitäh küsimuse, küsimuste eest! jah oli üks küsimus Euroopa koordinaatorite kohta ja ka meie võtsime nendega ühendust oma analüüsi jaoks, me saime erinevaid äh, vastuseid, aga põhimõtteliselt nad vägagi toetavad projekti, et see aitab lahendada piiriüleseid probleeme ja aitab harmoneerida küsimusi, mis on äh, tulenevad erinevast seadusandlusest näiteks kahes kõrvuti riigis. siis A üksteist ja Sevilla juhtum A üksteist, see oli renovatsiooniprojekt seoses maanteega, mida renoveeritakse erinevates osades tükkhaaval näiteks kümne kilomeetri kaupa ja see sõltus ka Saksa transpordiministeeriumi rahastusest ja seepärast kulus kauem kui algselt planeeritud. selle asemel, et lõpetada kaks tuhat kümme, ilmselt lõpeb kogu projekt kaks tuhat neliteist. ja see veejuhtum on natukene keerulisem rahastati kahe tunneli projekti ning tundub, et need ei olnud piisavalt küpsed, sest kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani arutati isegi seda, et mitte ehitada tunnelit ja ehitada sild, nüüd aga on otsustatud siiski tunnelid ehitada ja on praegu lepingute sõlmimine ehitusfirmadega tunnelite ehitamiseks. nii et siin on jah, teatud lahknevus, osaliselt muidugi see tuleneb majanduskriisist, nii palju kui meie aru saame ja nii-öelda Eh, head näited lääneranniku marsruudi peaprojekt, kaheksasada viiskümmend kilomeetrit pikk, see viidi läbi erinevate ministeeriumite, audiitorite ja teistega. iga aasta on edasimineku kohta avalikud aruanded, ja kuigi see oli suur projekt, kaksteist koma neli miljardit, kulude ületamist praktiliselt ei toimunud, nii et see näitab, kui hästi on see toimun-, toiminud ja läbipaistvus tagatud koostöös. projektide valikukriteeriumid, me konkreetselt problemaatilisi projekte ei otsinud kriteeriumid olid suurus, regionaalne tasakaal, transpordiliikide tasakaal, suuruse kriteeriumist tulenevalt me muidugi eh, valisime neli käimasolevat megaprojekti, aga tarvis oli ka tervet rida nii-öelda ekspost projekte ma annan ehk sõna nüüd kolleegile, kes saab ka siis vastata mõnele küsimusele. lisaks sellele oli küsimus, kas on vajalik harmoneerida hindamismenetlust. minu arvates see on vajalik, ei pea nüüd igalt poolt sama protseduuri kohaldama, aga teatud harmoneerimist on vaja. näiteks äh, Äh, praegu vaadatakse Saksamaal ja Prantsusmaal üle äh, hindamismeetmeid, aga mingit harmoneerimist nende meetmete vahel ei ole ja ka Euroopa Komisjonil mingit rolli ei ole. minu ettepanek on, et ka Euroopa Komisjon osaleks selles protsessis, mitte nüüd niimoodi ettekirjutajana, äh, sellena, kes midagi kohustuslikku ette kirjutab, aga võiks anda soovitusi äh, teatud aspektide osas, mis on olulised selleks, et Euroopa tasandi väärtust luua. seda siis vastuseks ühele sõnavõtule ning ma pean ütlema, et ma vägagi hindan raportööride tööd, see on suurepärane, me oleme ka seda oma lähtepunktina kasutanud ja mingit vastuolu ei ole. siis teiseks Euroopa koordinaatorite ja piirkondade roll me oleme koordinaatorite rolli kaalunud rakendusprotsessis on tarvis organit, kes koordineerib koridori raames tegevust ja seepärast me vägagi hindame koordinaatorite rolli. piirkondade osalemine on vajalik algusest peale, aga mõnedes riikides tegelikult ei saagi ilma kohalike piirkondadeta midagi teha, ilma neid kaasamata. aga ka muidu peaksid regioonid olema planeerimisprotsessis algusest peale kaasatud. järgmine küsimus äh, puudutas kriisimõjude prognoosimist. tegelikult äh, keegi ei saa täpselt prognoosida tulevikku järgmiseks kolmekümneks, neljakümneks, viiekümneks aastaks, olgu tegemist väikeste või suurte riikidega või Euroopa Liiduga tervikuna, aga sellele vaatamata on võimalik harmoneerida protsesse, ühtlustada või modereerida teatud võimalikke tulevikustsenaariume. näiteks see äh, kaotatud aastakümne seda stsenaarium. kui me lähtume näiteks põhimõttest, et sest eh, kümme aastat majandusarengut on kaduma läinud. sel juhul on võimalik paremini, luua paremaid kirjeldusi ja mudeleid. kui keskasutused annavad raha piirkondadele, siis eh, mõjutab rahastuse ulatus äh, projektide kohta tehtavaid otsuseid. ja sellega peab arvestama. hanketegevus projektiga võib samuti muutuda suboptimaalseks. avaliku erasektori partnerluste kohta ma praegu sõna ei võta, mul on võib-olla natuke teistsugused seisukohad äh, siin, siis seos konditsionaalsuse ja proportsionaalsuse vahel on vajalik, sest on erinev, kas rahastada projekti kümme või kuuskümmend protsenti. kui rahastada kuuskümmend protsenti, siis on Euroopa tasandi väärtus, vajab Euroopa tasandi väärtus tunduvalt paremat kaalumist kui väiksema rahastamise puhul. Transsuls vahend hindamisel enamasti kasutatakse transpordistatistikat, mis luuakse transpordimudeli poolt. tegemist on äh, väga oluliste andmeinstrumentidega hindamise seisukohast, selleks, et kvantifitseerida Euroopa tasandi väärtust. seepärast on vaja arendada TransToolsi ja ka vahendeid äh, mis on võib-olla lihtsamad Transtoolsiga võrreldes, märgiti, et äh, see on väga keerukas vahend, äh, üks nädal kulub võib-olla äh, üheks konkreetseks analüüsiks. me, nii et Transtoolsi on vaja arendada, et see muutuks usaldusväärsemaks, aga teiselt poolt on tarvis lihtsamaid vahendeid äh, mida kasutada erinevate stsenaariumide ja juhtumite analüüsiks. aitäh! suur tänu doktor Schaderile ja Rohvenkatterile küsimustele vastamise eest ja ka selle uuringu tutvustamise eest. tundub, et meie liikmed olid sellest väga huvitatud. suur tänu kõikidele ja komisjon jätkab oma tööd kell viisteist